istung jätkub ning äh, alustaksin esimesest äh, pärastlõunase päevakorrapunktist, nimelt hääletame siis äh, liikmesriikide poolt läbiviidava kontrolli osas, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes ja härra Albertini, meie esimees, kes on ühtlasi raportöör selles küsimuses, teeb omapoolse avalduse kõigepealt, kuid pööraksin tähelepanu kolleegidele, et tegemist ei saa olema aruteluga, peame selles osas hääletama, seega härra Albertini saab küll võimaluse avalduse tegemiseks ja kui kolleegid veel tahavad sõna võtta, tehke lühidalt, peame nimelt hääletama, et päevakava on tihe pärast on tulemas veel arutelud, nii et äh, kutsuksin siis nüüd üles härra Albertinit oma avalduse kõigepealt tegema ja siis teistel kolleegidel teha võimalikult lühidalt. härra Albertini. suur tänu, härra esimees, mul on lihtsalt paar märkust teha, kui lubate. et äh, teema sisse juhatada nagu te ilmselt äh, teate, Euroopa Liidu lepingu artikkel kakssada üheksakümmend üks mille jõustas Lissaboni leping, näeb ette selle, et äh, Lissabo-, et äh, liikmesriikidel on võimalus äh, pidada järelevalvet komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes. muidugi tuleb arveldada parla-, arvestada parlamendi eelisõigusi ja kaasmenetleja õigust selles küsimuses. seega need kaks nõuet tuleb omavahel kuidagi lepitada ja minu seisukoht on, et kui parlament tahab äh, tõesti ka oma äh, õigusi kasutada ja äh, kui vaja, pöörduda Euroopa Kohtu poole seoses rakendamisvolitustega, siis on minu meelest väga oluline, et Euroopa Komisjon ametlikult teavitaks parlamenti kõikidest äh, taolistest ettepanekutest rakendamisvolitsuste osas, mis siis võetakse käsile arvest-, vastavalt artikli kakssada üheksakümmend üks sätetele. teisisõnu oleks tegemist lisandusega sellele, mida juba ette näeb komitoloogia menetluse töökorraldus ja eristatakse meie arvamusest delegeeritud äh, dokumentide ja rakendusseadusandluse äh, vahel. selles mõttes kogu see arvamus äh, tuleb panna täna hääletusele täismahus, kuivõrd õigusasjade komisjon, mis on selles küsimuses äh, juhtkomisjoniks hääletab juba homme. seega ma paluksin kolleegidelt, et me tõesti selle asja täna läbi hääletaksime. ma olen arvamusel, et tegemist on arvamusega, mis äh, tagab tasakaalu parlamendi õiguste vahel ja äh, artikkel kakssada üheksakümmend üks sätete vahel liikmesriikide pädevuste osas, rääkides siis rakendamisvolituste kasutamisest. sellega piituks, aitäh! suur tänu, härra Albertini. sõna on äh, proua Lösingul. Äh, minu fraktsioon toetab seda raportit, kuid ma sooviksin siin öelda, et me oleksime siiski soovinud, et paljud punktid, mis puudutavad demokratiseerimist, oleksid siin järjekindlamalt äh, kirjeldatud ja mulle paistab imelik, et roheliste pakutud muudatusettepanekud äh, raportööri poolt tagasi lükati, sellepärast et näiteks konservatiivide poolt esitatud muudatusettepanekud olid samasisulised, kuid neid äh, raportöör aktsepteeris. ja kui meie muudatusettepanekuid ka oleks toetatud, siis oleks see raport palju parem. meil oli kergeid äh, probleeme vist itaalia keele tõlkega. väidetavalt kõik sujub, aga itaalia keelega. mikrofon härra esimehele And we'll start with that. Läheme siis kolleegid hääletuse juurde. ma pean teie järgi siin käituma, teie näete, kas minu mikrofon on sees või ei, ütleb härra esimees, aga alustame siis muudatusest seitseteist poolt. vastu. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist poolt. vastu. tagasi lükatud, aitäh. üheksateist poolt. vastu tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu. suur tänu, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek number viis nüüd, poolt, vastu. see on vastu võetud kuus poolt, vastu, vastu võetud. seitse poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu. peame kontrollima. elektrooniline hääletus, kakskümmend kaks muudatusettepanek. hääletus on avatud pange kõigepealt hääletuskaardid sisse, kolleegid. Is it okay? okay.? kui kõik sujub, siis äh, hääletus on avatud. nüüd suletud juba. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, poolt, vastu. kontrollime kakskümmend kolm, hääletus on avatud. suletud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend neli, poolt, vastu. kontrollime jälle. hääletus on avatud nüüd suletud, vastu võetud. muudatus kaheksa, poolt, vastu, vastu võetud tundub, kakskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, era-, tagasi lükatud. kui tõesti seesama häälte jaotus siin kordub, võiksime võtta plokis kaksteist, neliteist ja kolmteist vabandust, üksteist, kaksteist ja neliteist plokis poolt, vastu. kõik need kolm muudatusettepanekut on seega tagasi lükatud. härra esimees kuulutab välja kolmeteistkümnenda poolt, vastu, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, tagasi lükatud põhjendus punkt üks, poolt, vastu, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks poolt, vastu, vastu võetud. kolmas poolt, vastu, vastu võetud. neljas poolt vastu, vastu võetud. üheksas poolt, vastu, tagasi lükatud. ja nüüd hääletusele kogu tekst, arvamuse eelnõu muudetud kujul, elektrooniliselt. hääletused on avatud, hääletus on avatud, suletud see on vastu võetud, õnnitlused meie arvamuse koostajale. väga hea. nüüd, kolleegid. härra Vigenin veel enne. suur tänu, härra esimees. mul on teile üks ettepanek. sotsialistide ja demokraatide nimel, väliskomisjoni liikmete nimel, homme peaks tulema hääletusele härra Vigenin ütleb, ta tuleb mikrofonile lähemale. homme on hääletusel resolutsiooni ettepanek Albaania integreerimisprotsessi kohta. ja nagu te teate, viimastel nädalatel on äh, Rahvapartei Sotsialistide ja Demokraatide fraktsiooni esindajad äh, üritanud omalt poolt panustada poliitilise ummiku läbimurdmiseks Albaanias ja kahjuks pole opositsiooni ja koalitsioonijõudude vahel tänaseks ikkagi veel jõutud kokkuleppele. nagu ma aru saan, härra Taul on minemas Albaaniasse veel sellel nädalal kohtumaks peaministri ja teiste esindajatega ja kui me homme nüüd selle hääletuse edasi lükkaksime, siis sellest oleks ilmselt abi nii härra Taulil kui ka meie parlamendil. saaksime võib-olla natukene paremini omalt poolt panustada ühtse lahenduse leidmisele. olukord on Albaanias keeruline. ei oleks meie meelest hea märk see, kui me võtaksime selle resolutsiooni hääletusele ja minu ettepanek teile on järgmine, seega lükkame asja edasi juulisse ja loodetavasti vahepeal siis õnnestub see kompromiss Albaanias ka saavutada. suur tänu, proua Pakk. sotsialistide murest me juba rääkisime, meie arvame, et kui me veel et me ei peaks teist korda Albaania raportit edasi lükkama juulikuus, siin ei ole mitte mingit põhjust selleks. valitsus on korrektselt valitud Albaanias, seal on ka parlament, mis, kus on nüüd ka sotsialistid tegevad Nad on oma senistest seisukohtadest loobunud ning mina leian, et parlament töötab korralikult. Need probleemid, mis seal äh, praegu on, need ei ole mitte parlamendi omad, vaid nende põhjused on hoopis mujal ning äh, kõik, kes on selle teemaga rohkem tegelenud, teavad seda. mida me valitsuselt ootame, on see, et nad koos opositsiooniga teeksid seda, mida me ka aruteludes äh, koos Tolli ja, ja Schulziga mainisime, nimelt uus valimisseadus sellega peab tegelema. praegune valimisseadus on koos sotsialistidega ja DP-ga kaks aastat tagasi vastu võetud ning paistab, et äh, opositsioonile sellest ei piisa. seetõttu valitsuspartei ja ka teine partei, Ilja Meta, kes on samuti valitsuses, äh, ründavad seda seadust, kuid minevik on minevik valimised, mis toimusid aasta tagasi, olid korrektsed, ka kõik rahvusvahelised organisatsioonid äh, kinnitasid seda, valimisvaatlejad kinnitasid seda, nad tunnustasid nende valimistulemusi ainult sotsialistid nõudsid äh, valimisurnide avamist, aga see ei ole mitte parlamendi asi, selline nõudmine on illegaalne. ja seetõttu ei saa ka valitsustelt nõuda sellise asja tegemist ja seetõttu äh, Daul ja äh, Schulz ka loobusid sellisest nõudmisest. ainus, mis tuleb saavutada, on äh, see, et äh, sotsialistid läheks tagasi parlamenti ja et nad tegeleksid uue valimisseaduse koostamisega ning äh, ka meie raporti edasilükkamine ei saa seda protsessi eh, mõjutada ei positiivselt ega negatiivselt. minu meelest on eh, positiivne signaal see, kui me homme hääletame selle raporti osas, see annab ka võimaluse eh, riigile kriisist välja jõuda. loomulikult on sellel riigil probleeme, neid on ka teistel riikidel, mille suhtes me ei ole nii kriitilised. igal juhul, kui me teeme praegu Albaania osas äh, erandi, siis me oleme ka ebaõiglased valitsuse suhtes ja ka valitud parlamendi suhtes, nii et ma paluksin kõiki kolleege, et nad toetaksid seda, et me homme ikkagi selle hääletuse läbi viiksime. Now Mrs Neits, please. proua Neits. lugupeetud härra esimees, lugupeetud kolleegid, vastupidiselt proua Pakile on no, minu fraktsioon mitte küll ühehäälselt, kuid suurem osa minu äh, fraktsioonist on valmis veel tagama viimast võimalust äh, äh, sellele, et mingi lahendus leitakse ja seetõttu meie toetaksime hääletuse edasilükkamist. suur tänu, meie fraktsioon toetab raportööri seisukohti ja kui soovitakse edasi lükata seda raportit, siis meie lihtsalt järgime raportööri. härra Van Bareda. suur tänu, jah. ma räägin nüüd siis Salafranca äh, grupi asekoordinaatorina. alguses mõtlesime, et järgime äh, proua Paki ettepanekut, aga tegelikult pole mingit õigustust selleks, suur tänu. raportöör, palun. härra Tšuntis. suur tänu. kallid kolleegid, ma sooviksin teile meelde tuletada, et kolm nädalat tagasi tehti ühine avaldus meie poolt selleks, et edasi lükata äh, raportit selleks, et meil vahepeal oleks võimalik äh, probleeme lahendada. tundub, et äh, nagu ei olekski ühist avaldust tehtud ja taotlust. me püüame ikkagi oma raporti raames kõik koos head tööd teha, aidata kaasa olukorra normaliseerimisele kuna te nüüd enam seda arvamust ei jaga, siis äh, ma ei arva ka, et äh, veel ükskord edasi lükata arutelu ei ole õigustatud. see lükkab edasi ka lõplikku hääletust, äh, aga me peaksime vähemalt septembris hääletama, et asjad oleksid ikkagi nii-öelda ajakohased meie raportis. tean, et ka sel nädalal toimuvad visiidid ja kui need annavad mingeid tulemusi, mida me ju kõik soovime, siis Strasbourgi täiskogul võiksime me juba eh, neid arvesse võtta ja teha suulisi muudatusettepanekuid. kui tõesti eh, visiidid annavad positiivseid tulemusi, minu arvates ei ole õigustatud selle raporti hääletamist veel üks kord edasi lükata. teeme nii, nagu alguses ette nähti. <clears throat> jaa. nüüd on meil olukord, kus äh, hääletamine toimub homme ja Rahvapartei kuue ja rohelised. siis soovisid homme hääletust. on ühel pool, neid on kokku umbes kolmkümmend seitse. teine arvamus oli edasi lükata hääletust. ja teise ja muide liberaalid ühinevad nendega, kes soovisid edasi lükata hääletust. härra Tänok, palun. ma tegelikult ei tahtnud sekkuda, aga minu fraktsioon muudab see seisukohti ja me pigem toetame äh, homset hääletust ja Rahvaparteid. seega enamus toetab homset hääletust. ja nii lähebki kui just fraktsioonid jälle oma arvamust ei muuda enne homset hommikut loodetavasti mina siis koosolekut ei juhata ja minu probleem see ei ole. aga nüüd tuleb küll alustada oma avaliku kuulamisega. ja läheme siis edasi oma põhiteema juurde, kus on ja kutsume siis oma eksperdid saali ette.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 Bene, cari <clears throat> colleghi, eh, ho il piacere di introdurre. hea küll, kallid kolleegid, mul on hea meel nüüd sisse juhatada meie kuulamine uue Euro-Atlandi julgeoleku arhitektuuri teemal. Mm, tänase koosoleku kaasesimees on kolleeg Danjon, kes äh, juhatab äh, julgeoleku ja kaitse allkomisjoni arvan, et nimetatud algatuse jaoks on praegune aeg eriti sobiv. oluline on arutada kahe suure organisatsiooni, NATO ja OSCE reforme ja meie tänase kuulamise eesmärk ning ka äh, kolleegi koostatava resolutsiooni eesmärk on kokku võtta Mm, siis viimased arengud. kahe tuhande kümnenda aasta novembris peetakse Lissabonis tippkohtumine selleks, et arutada NATO uut doktriini. kahekümne seitsmendal jaanuaril oli meil võimalus ära kuulata Madeleine Albright, tema juhatab selle teemaga tegelevat ekspertgruppi. praegu on OSCE eesotsas Kasahstan ning ka nemad kavatsevad aasta jooksul kokku kutsuda OSCE tippkohtumise. seega väga huvitav on nüüd enne neid väga tähtsaid kohtumisi arutada mõlema organisatsiooniga seotud küsimusi omavahel. tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal viidi viimased reformid läbi nimetatud organisatsioonidest, kuid sellest ajast on palju muutunud. olukord muutub pidevalt, tekib uusi väljakutseid ja ka ohtusid. pärast Lissaboni lepingu jõustumist on Euroopa muutunud ning samuti on ühinenud Euroopa Liiduga uued riigid seega aeg on küps, et äh, kõiki neid teemasid arutada äh, ja kutsume teid üles siis mõtisklema nende kahe paralleelse reformi üle ning arutama ka president Medvedevi uue Euroopa julgeolekulepingu teemat. arutame siis, kas me tõesti liigume uue Euro-Atlandi julgeolekuarhitektuuri suunas või vähemalt see on meie tänase kohtumise pealkiri. annan ka sõna oma, meie tänastele külalistele, kõigepealt professor Silvestri Roomast, Rahvusvaheliste Suhete Instituudist, professor Dan Hamilton, Transatlantiliste Suhete Keskuse direktor Washingtonist tema ekstsellents Mara Marinaki, Kreeka alaline esindaja Viinis OSCE juures ning äh, professor Nadja Arvatova, Maailma Majanduse ja Rahvusvaheliste Suhete Instituudi professor Moskvast. Äh, selles järjekorras annangi meie külalistele sõna, äh, aga enne vabandan selle pärast, et mul on ka teisi kohustusi täna ja pean lahkuma olen täiesti kindel, et härra Pasku suudab väga hästi koosolekut juhatada. We give the floor to Mr. Silvestri. Yes. I would like to ask Mr Stefano Silvestri. kõigepealt tahaksin anda sõna professor Stefano Silvestrile. suur tänu, härra esimees ma tahaksin teha nii lühidalt kui võimalik. võib-olla olen liiga üldsõnaline, aga see on paratamatu. ütleksin lihtsalt, et loomulikult käib praegu protsess kohanemiseks rahvusvaheliste arengutega, aga me ei ole jõudnud veel oma eesmärgini me näeme, et julgeoleku- ja kaitseorganisatsioonid on niisuguses üldises kriisis, nad püüavad uuele stsenaariumile kohaneda, aga esiteks, muutuda on väga raske ja teiseks pole selge, kuidas need muudatused hakkavad mõjutama reaalsust ja mm, samas on täiesti selge, et kõik muutused on väga veenvad. kui te nüüd tutvute äh, nende NATO tarkade meeste raportiga ehk Albrighti komitee raport, komisjoni raportiga NATO reformi kohta, siis ähm, seal püütakse uutele väljakutsetele vastuseid. minu kokkuvõte oleks, et äh, nad on rääkinud seal veidikene igast asjast Nad on äh, nagu pika menüü kokku pannud kõikidest võimalikest valikutest. aga see ei ole nende probleem. kui te tutvute näiteks äh, Pentagoni äh, kaitseuuringute ajakirjaga, siis te näete, et seal öeldakse umbes samadel teemadel. kunagi oli Pentagon muidugi võimeline võitlema äh, mitmel rindel korraga, aga praegu on selge see, et ähm, asjad on muutunud, pakutakse välja kolm erinevat stsenaariumit igas neis on eri, erinev kombinatsioon sõjade, sõdadest, ähm, küll arvestades regionaalseid agressoreid ja küll on humanitaarkriisidest juttu ja katastroofidest juttu. teine võimalus on kahe regionaalse agressori vastu võitlemine võitlus toimub läänes ja kolmas stsenaarium tegemist on ühe suure stabiliseerimisoperatsiooniga, kus äh, võitlus toimub äh, partisanide vastu, mis ja kogu asja mõte on see, et tuleb olla väga paindlik, sest äh, midagi pole ette teada. samas peab tunnistama, et arv, vaen-, vaenlaste arv on väga suur, vaenlased on väga mitmekesised, teri-, mit-, väga palju territooriume tuleb ka äh, arvesse võtta, igasuguseid võimalusi on. ja see tuletab meile meelde USA äh, kaitseministrit Rumsfeldi, kes äh, arvas, et midagi täiesti ootamatut ilmselt ei juhtu, aga selget planeerimist organiseerida on väga raske. mis see siis, mis see siis tähendab? Põhja-Atlandi liit kaotab oma geograafilise fookuse, tal ei ole selget vaenlast, kelle vastu võidelda. ainsad sõjad, mis, kus tuleb võidelda, jäävad tegelikult Washingtoni lepingu geograafilisest alast välja. mida see tähendab siis Euroopa julgeolekule? see ei tähenda eriti palju head, sest ähm, tegelikult Euroopal ei olegi vaja tõhu, tõhusat äh, Põhja-Atlandi liitu, sellepärast eurooplastel niikuinii pole äh, piisavalt võimekust, kaitse-eelarve ei ole piisav ja äh, liikmesriikide kulutused pole samuti adekvaatsed president Obama rahvusliku julgeolekustrateegia järgi on aga vaja eh, vastutustundlikke liitlasi ja võib-olla eh, liitlased peavad seda aktsepteerima, aga kus need liitlased on? ega liitlased ei ole praegu Atlandi liidus või vähemalt arvestades praegust olukorda. praeguses olukorras oleks olemasolevate rahvusva-, rahvusvaheliste organisatsioonide moderniseerimine, nende organisatsioonide, kes tegelevad kaitsepoliitikaga, julgeolekuga, midagi sellist, mis annaks äh, meile kindlust juurde või, või mingisugune, tooks mingisuguse selguse. me peame aktsepteerima seda, et eh, et läheb vaja palju laiemaid ja sügavuti minevaid julgeolekustrateegiaid, mis arvestaksid ka riikide eluliste huvidega. minu arvates oleks Euroopa Liidul hea kui me tunnistaksime endale, et me elame väga keerukast, keerukate äh, naabrite läheduses. Äh, me peame rääkima, me ei pea rääkima mitte globaalsetest väljakutsetest, aga just äh, regionaalsetest ohtudest, Venemaast, Lähis-Idast, Aafrikast, Kesk-Aasiast üksteisest sõltumine, haavatus äh, on väga oluline Euroopa Liidu jaoks, äh, kuritegevuse liikumine, migratsioon, julgeoleku väljakutsed, mass, massihävitusrelvade levik on, on oluline samuti on strateegiliste kommunikatsiooniliinide turvamine väga oluliseks muutunud. samas peab tunnistama, et on võimalik dialoogi pidada, eh, pidada dialoogi USA-ga, eh, mis ilmselt on praeguses olukorras väga, üks väga oluline element. ma isegi ei kujuta ette uut julgeolekuarhitektuuri, mis eh, rajaneks mingisugusel teistsugusel suhtel kui praegused Euroopa Liidu, USA, NATO ja OSCE suhted ilma selleta, et Äh, tekiks uus arusaam Euroopa Liidu, uus teineteise mõistmine Euroopa Liidu ja USA vahel. ja see on üks suur küsimus, mis tuleb ära otsustada tulevikus. ja nüüd mulle tundubki, et ma olen ammendanud oma kümme minutit. suur tänu, härra Silvestri ja nüüd annaksin sõna härra Daniel Hamiltonile, palun. Uh... suur tänu, härra esimees, suur tänu teile ja teie kolleegidele selle küllakutse eest äh, hea meel taas kord teie ees viibida. räägime täna Euroopa julgeolekuarhitektuurist ja seega räägiksin nii, nagu härra esimees ütles, äh, NATO-st, OSCE-st ja äh, nagu Stefano ütles ka Euroopa Liidust kui selle strateegia alussammastest. aga enne, kui ma selle asja juurde jõuan, peaks mõned äh, olulised aspektid välja ütlema, mis annavad raamistiku sellele arutelule. Euroopa on ühtsem, vabam ja rohkem omavahel rahumeelselt koos elamas kui kunagi varem. aga ta ei ole ei ühtne ega vaba ega ka äh, rahumeelne, kui me mõtleme sellele piirkonnale. ning väljakutsed ja julgeolek sellele piirkonnale, see otseselt äh, on mõjutatud nii siseotsustest kui ka välispoolsetest mõjudest ja kuivõrd me sellest asjast räägime siin täna, tuleb meelde tuletada, et Ameerika Ühendriigid tegelikult on Euroopa võim, mitte lihtsalt võim Euroopas, ja et see on äh, lahutamatu osa äh, sellest arutelust ja seega hindan äh, ma ka selles mõttes seda küllakutset. kui me vaatame aga meie ees seisvaid väljakutseid, siis tuleb leppida sellega, et ei meie institutsioonid ega ka saadaval olevad vahendid äh, on ülesannete kõrgusel, meil on praegu ajalooline võimalus see tervik äh, rahumeelne äh, Euroopa üles ehitada ja vaba, kuid me ei ole sinna veel jõudnud, vaatame ühte sammast, NATO, NATO-l pole nii kiireid aegu varem olnudki. külma sõja ajal ei kulutatud ühtegi kuuli, täna on aga korraga käimas kuus missiooni Eh, ühesõnaga kiiremad ajad kui kunagi varem, samas nad ei ole suutnud eh, selgitada ei parlamentääridele ega ka laiemale avalikkusele, millega nad tegelevad. Eh, Stefano siin viitas teatavatele aruannetele, ma tegelesin mõnega nendest ka isiklikult näitavad väga selgelt, et NATO eesmärk kui selline ei ole väga lihtsalt välja öeldud, kuigi see eesmärk iseenesest on minu meelest lihtne ja, ja NATO-l on äh, teatud äh, järjepidev mõte algusest peale olnud, äh, neid on isegi kolm ja minu meelest on nad täiesti iseenesestmõistetavad, kõigepealt NATO on kollektiivkaitsekeskus oma liikmetele teiseks äh, transatlantilise sideme institutsionaliseerimise võrdkuju on ta, ehk teisisõnu annab äh, paiga siis Atlandi äh, partneritele kohtuda ja kolmas eesmärk, mis teinekord ajaloos läheb kaduma, on nimelt see, et see annab eurooplastele kinnitusi nende enda kohta ja nende endi omavaheliste suhete kohta, see annab neile võimaluse ühtses julgeolekupoliitikas osaleda, selle asemel, et pidevalt karta, et kuskilt on tulemas oht see on alati olnud äh, NATO mõte ja see oli ka Euroopa Liidu alustalaks. ja selline roll minu meelest äh, on ka täna väga oluline faktor NATO-l on tulemas siis Lissaboni tippkohtumine ja räägitakse uuest strateegilisest kontseptsioonist, siis minu meelest kõige olulisem on see, et asjad oleksid nii selged kui võimalikud. mõte, nagu ma ütlesin, on lihtne uuesti sündinud allianss on üks dokument, mille me kolleegidega eelmisel aastal kokku panime ja keskendub just sellele, et ütleb välja, et NATO-l on kaks missiooni mõned nendest on äh, meie piirkonnast väljas ja teised äh, Euro-Atlandi ruumis. ja meil on vaja uut tasakaalu nende kahe tüübi missiooni vahel. viimase kuueteistkümne aasta jooksul on äh, fookus olnud meie piirkonnast väljas ja, ja pidevalt töös aga kui me küsime praegu inimeste käest, milliseid kõhklusi neil on seoses sisejulgeolekuga, siis selles osas NATO tähtsus on väga väike, nii et me peame seda kindlasti suurendama. NATO alustalad on siis kollektiivne kaitse, see on NATO peamine mõte, ei ole mitte ühtegi teist institutsiooni, mis seda tagaks. NATO tegevus puudutab ka meie ühiskondade vastupidavusvõimet, räägime me siis kas küberterrorismist või Äh, terror, elektrienergiast. NATO ilmselt siin juhi rolli ei võta, kuid toetavat, toetava rolli kindlasti. ja kolmandaks, hoida siis Euroopa vaba ja, ja rahumeelne. Need on kõik missioonid, kus NATO-l on oma roll, roll mängida. ja väljaspool on meil samuti kolm peamist missiooni, kui me tahame peegeldada võimu selleks, et lahendada probleemid meie julgeolekule, on NATO ainus viis, kuidas seda teha, teist võimalust meil ei ole NATO-l on seega liidri roll selles küsimuses. kuid kui me täna räägime ohtudest, mis on väljaspool meie piirkonda, siis äh, see ei puuduta meie sõjalist jõudu, NATO peab oskama teha koostööd partneritega ja see on ka praegu üks väga oluline temaatika NATO jaoks, kuidas teha koostööd partneritega, olgu see siis Euroopa Liit või Venemaa rahupartnerlusprogrammidega läbi või teised piirkonnad nagu Afganistan. NATO praegu väga hästi teistega töös hakkama ei saa ja peab seda pädevust suurendama enamus nendest konfliktidest veel lisaks sellele on tsiviilkonfliktid, äh, puudutab stabiliseerimise ülesehitustööd. ja seega NATO peab õppima, kuidas äh, kodanikuühiskonna organisatsiooniga koostööd teha. selle kõik peaks maha ütlema NATO Lissabonis, see minu meelest selgitab äh, rahvale väga hästi, mis me peame tegema, see näitab, kus NATO-l on liidriroll ja kus tal ei ole üks äh, valdkond veel, millele Stefano viitas ja ka mina ära märgiksin, minu meelest Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide rollis ja Euroopa Liidul on väga suur roll mängida struktuuris laiemalt. Euroopa Liit on suur stabiilsuse ala, kus sõdu lihtsalt ei esine, see on väga oluline panus, mille liit annab tänasesse Euroopasse ja Ühendriigid ja Euroopa no, äh, teineteise kõige suuremad partnerid, samas meil puudub strateegiline mm, suhe. meie suhe ja seosed on küll olulised, kuid see ei ole strateegiline. me räägime julgeolekutrendidest ja nii edasi, kuidas koostööd teha, kuid see suhe ei ole kindlasti jõudnud veel sinna faasi, kuhu ta peaks jõudma ja seda arengut tuleks kiirendada. muidugi tegemist on mitmetahulise suhtega, võimatu on nendele kõikidele täna keskenduda, vaataksin aga võib-olla julgeolekut. kui te vaatate, milline on Euroopa Liidu suutlikkus tsiviilkriisi juhtimises, siis ähm, Ameerika Ühendriikidel oleks äh, sellest võimest kindlasti palju abi, sest neil endal ei ole hästi välja arenenud toetust. härra Obama äh, administratsioon on eh, tsiviilkaitsejõudude ülesehitamise seadnud endale prioriteediks, Brüsselisse tullakse ka sellest räägima, Euroopa peaks kinni haarama sellest võimalusest, mida Ühendriigid praegu pakuvad ja tegema koostööd nendega, peaksime vältima ka igasuguseid teoloogilisi arutelusid Euroopa Liidu Ühendriikide suhetest ja keskenduma ikkagi sellele, kus on tõelised väljakutsed. oluline on ka see sellepärast, et eh, NATO ei ole saavutanud, ei, ei, NATO ei tegele väga paljude julgeolekuküsimustega, näiteks nagu hea valitsemistava, majanduslik ülesehitamine, õigusriik. Ühendriigid ja Euroopa Liit ja teised partnerid peavad selles osas koostöö tegema, aga ühissuutlikkust meil ei ole sellistele väljakutsetele vastuseismiseks. kui me vaatame Euroopat laiemalt, siis Ida-Euroopa piirkond on äärmiselt habras endiselt, idapartnerlus on üks viis, kuidas sellest üle saada ja mina arvan, et ähm, Euroopa Liidu partner selles poliitikas, välispartner on Ameerika Ühendriigid ning me peame lihtsalt mõtlema rohkem sellele, kuidas laiema Euroopa piirkonda stabiliseerida ja muidugi Balkani piirkond, peaasjalikult on see ju nii Euroopa Liidu kui ka USA prioriteetseks valdkonnaks. viimane sammas OSCE ja president Medvedjevi ettepanekud, minu meelest tegemist on äh, võimalusega reageerida ja pa-, välja pakkuda muster äh, Helsingi kokkuleppe alusel. tegemist äh, peaks kindlasti olema ka Helsingi pluss, mitte Helsingi miinus lepinguga, ehk teisisõnu keskenduma asja rakendamisele ja võttes üles siis Helsingi protsessi äh, põhimõte, territoriaalne ühtekuuluvus kõikidele liikmesriikidele, suveräänsuse tagamine, liitlaste valimise õiguse jätmine, inimõiguste kaitse, majandusliku koostöö võimalused. miks OSCE maksab siin väga, mängib siin väga olulist rolli, on see, et tegemist ei ole ei Euroopa Liidu ega ka NATO tüüpi ühendusega. Euroopa Liidus ja NATO-s koondutakse ühiste hüvide nimel, OSCE on aga koht, kus riigid, kellel ei ole ühist nägenemist äh, lahendavad ära oma vaidlused, see on väga oluline raamistik, mis peab kindlasti alles jääma. ja teeksin siis mõned ettepanekud vastavalt sellele, mida on ka öelnud härra Medvedjev. mulle tundub, et äh, julgeoleku osas äh, on täna kõik Euroopas, aga ka mujal silmitsi äh, äh, nii-öelda ärevuse tasandiga, mida me varem ei ole näinud nimelt äh, kodanikud on mures äh, nii-öelda ühiskonna julgeolekuga, ehk teisisõnu kõik, mis puudutab vaba liikumist, inimeste ideede, kaupade, teenuste vaba liikumist, energia liikumist, kõik, äh, millele baseerub vabaühendus, on väga habras, kus tasakaalu võib lüüa alt kas looduskatastroof või eh, nagu oodus, või looduskatastroofid nagu see, mis praegu on Ameerika Ühendriikides, kuigi see on inimtekkeline. igal juhul meil ei ole vahendeid selleks, et selliseid eh, häirivaid väljakutseid eemaldada. OSCE on aastate jooksul pannud paika käitumiskoodeksid, seda nendes valdkondades, kus riikide vahel on selged erinevused miks võtta seda, miks mitte võtta seda ühiskondliku vastutuse ja vastupanuvõimet äh, ja kasutada ära seda selleks, et võidelda terrorismi vastu, lahendada küsimused kinnipeetavate väärikuse kohta ja nii edasi, see on kogu see julgeolekupakett, mida OSCE peaks kaalumisele võtma. teiseks OSCE äh, külaskäigud kohapeal on kõige suurem äh, väärtus näiteks praegu on OSCE missioon Bosnias, miks nemad ei võiks tegeleda konstitutsionaalse reformiga Bosnia-Hertsegoviina ja see on ju ometigi üks stabiilsuse alusteks selle riigi jaoks ja OSCE kindlasti oleks kõige parem koht, kus tööga pihta hakata. kolmandaks, nagu me oleme näinud Euro-Atlandi alal kriisid kerkivad ikka ja jälle ja Euro-, OSCE-l peaks olema suurem päät-, suurem päätlikkus konflikti lahendamise ja ennetamise osas, et lämmatataks probleemid öö, eos ja seega mingisugune ennetuse mehhanism oleks väga teretulnud. ja mõelda tuleb ka sellele lõppkokkuvõttes, et traditsioonilised jõud üheksakümnendal aastal võetud lepingus, mida uuendati aastal üheksakümmend kaks, ei ole ratifitseeritud ja see on väga suur koorem nendele, kes tahavad edasi liikuda piirijulgeoleku vallas. tõsiasi, et Venemaa ei ole saavutanud teatud endale võetud kohustusi ja see, et NATO ei ole seda ratifitseerinud, tähendab seda, et asi ei liigu kuhugi edasi see leping äh, annaks võimalusi väga paljudele euroopla, eurooplastele läbi läbipaistvuse, relva piira, piiramise ja peaks mingisuguse usalduse üles ehitama. ja kui me CFE lepingu probleemidega ei tegele, siis äh, teisi probleeme me veel lahendada ei saa, sellepärast et need ei ole veel küpsed, väga raske on mõelda juba järgmitele, järgmistele kohustustele, kui need, mis on enne võetud, on täitmata ja lõpetuseks ütlen võib-olla nii palju, et äh, kuigi ma toetan ja tervitan härra Medvedjevi ettepanekuid, peab Venemaa siiski mõtlema sellele, kuidas mõned Helsingi lõppakti sätted äh, täita, selleks et me saaksime edasi liikuda. ja Euroopa Liit ja NATO või selle liikmesriigid on olnud äh, natukene passiivsed antud ettepaneku osas, mis ju ometi tahaks muuta alustalasid julgeolekupoliitikale. NATO ütles, et nad toetavad seda, vabandust, komisjon toetab äh, seda ettepanekut äh, ja on valmis aruteludeks, aga pärast seda on äh, üks suur vaikus ja Euroopa Liit on väga huvitav selles mõttes, et teinekord nad annavad OSCE-le ainult reto-, retoorilist toetust või suhtuvad täiesti ükskõikselt või teinekord isegi võitlevad selle vastu, vaadake Euroopa Liidu missiooni Gruusias, miks ei olnud tegemist OSCE ühise jõupingutuse, miks Euroopa Liit arvas, et nad käituvad niimoodi? kuigi OSCE on joodud, loodud just selliste väljakutseteni. see on küsimus, mille peab lahendama Euroopa Liit kuidas ta ennast näeb nii NATO kui ka OSCE kontekstis ja, ja see vastus minu meelest on endiselt tulemata well,. Uh... suur tänu. paluksin teil nüüd meeles pidada, et kui me esimese diskussioonivooru lõpetame, on meil veel kaks külalist, kes peavad sõna saama seega palun, kui te nüüd äh, küsimusi saate esitada, äh, esitate, siis piirduge kahe minutiga. kõigepealt anname sõna nendele parlamendiliikmetele, kes on sõna soovinud, siis anname sõna külalistele vastusteks ning järgneb teine voor järgmiste külalistega. palun, esimene sõnavõtja suur tänu, ähm, väga raske ülesanne kõigepealt, suur tänu professor Silvestrile, professor Hamiltonile huvitavate sõnavõttude eest, tahaksin lühidalt kõigepealt kommenteerida Euroopa Liitu või Euroopa julgeolekulepingu mõtet, mille esitas president Medvedjev muide, pikka aega on olnud see Venemaa ja nüüd, või vabandust, Nõukogude Liidu ja nüüd siis Venemaa ambitsioon, et et Euroopas oleks mingisugune oma julgeolekuleping, millega saaks siis kuidagi eemale hoida USA-d ja me oleme seda alati teadnud, OSCE on muidugi midagi muud, aga mm, ärgem seda ära unustagem, seda, selle, selle, seda, mis lepingu taga on. ja nüüd veel paar kommentaari professor Silvestri märkused kõigepealt. Teie ähm, viimane mõte oli minu meelest kõige olulisem. suur osa probleemist on selles, et Euroopa Liit nõuab endale samuti kaitserolli. Euroopa Liit näeb ennast eh, riigi sarnase globaalse tegijana ja soovib endale ka sõjaväge, et siis toetada oma teisi ambitsioone ja püüdlusi. kahjuks eh, eh, kajastub see nüüd ka aluslepingutes ja samas selle mõttega on tekkinud ka pinged NATO-s ja nüüd eh, ei ole eurooplased eh, päris kindlad selles, mis nad teevad, kas nad on täielikult pühendunud NATO-le või püüavad nad ikka jätkuvalt kogu aeg otsida mingisugust Euroopa Liidu kaitsepoliitilist rolli? me oleme kuulnud eh, strateegilise kontseptsiooni läbivaatamise käigus mitmeid kriitilisi hääli äh, just sellepärast, et Euroopa Liidu rolli eh, pole välja toodud. paljud siiski tahaksid näha, milline oleks kõiges selles Euroopa roll. sellisest probleemist tuleks üle saada. Euroopa Liidu kaitseambitsioonid on tegelikult poliitilised oma iseloomult, ega nad kaitse eh, seisukohast ja, ja kaitsevõimekuse seisukohast eh, midagi uut ju ei loo ega too samas meil on ju eh, jagatud Euroopa Liidu kaitsevõimekused riikide vahel, ega see ei nõrgenda meie julgeolekut. Eh, ei ole mingit põhjust uskuda, et kui eh, kogu kaitsepoliitika koondatakse ühe pealkirja alla, siis on liikmesriigid rohkem valmis panustama. me peaksime sellest põhimõttelisest probleemist üle saama ja härra esimees, minu meelest on liiga lihtne öelda, et näete, jälle on see teoloogiline keskustelu äh, alanud. arutame pigem neid praktilisi probleeme, aga seni, kuni see teoloogiline vaidlus pole ära vaieldud, e-, ei ole, ei olegi meil lootust edasi minna. me peame tunnistama, et NATO on oma iseloomult loodud äh, sõjaline organisatsioon selleks, et äh, nii-öelda äh, kõva julgeolekut pakkuda, aga Euroopa Liidul on tsiviilvõimekus, nii-öelda pehme võimalus julgeolekut mõjutada ja nagu te teate, et sellel teemal võib veel palju rääkida, aga see on põhimõttelise tähtsusega, suur tänu. proua Koomes, palun. Well, my point of view is exactly the opposite, is that indeed EU tõepoolest, ähm, Euroopa Liit ei tee piisavalt äh, julgeoleku osas. küsimus on selles, kuidas ähm, Euroopa Liit äh, kavatseb seda koormat jagada, sellepärast et asi ei ole mitte ainult äh, NATO-s, vaid Euroopa Liidu kaudu on tulnud see teistsugune lähenemine me tõesti täiendame äh, NATO tegevust. minu küsimus on järgmine. NATO strateegilise kontseptsiooni äh, ülevaatamine, mida praegu, millega praegu tegelevad eksperdid, mis äh, toob välja nii-öelda tuumadoktriini. kas majanduskriisi ajal see võimaldab äh, Euroopal ja eriti brittidel ja äh, prantslastel äh, leida raha, mis on vaja väga, mida on väga vaja ka teisteks valdkondadeks. ja nende vahendite leidmiseks peab loomulikult olema ka poliitiline tahe ja nüüd terrorism, mis on ka teine oht mis selgitab, miks me peame muutma seda strateegilist kontseptsiooni. ma arvan, et me oleme selles valdkonnas olnud äh, väga tõhusad äh, äh, siinpool ookeani. me ei ole küll piisavalt saanud, piisavaid edusamme saanud selles osas, mis puudutab terroristide värbamist see puudutab ka isikute eh, kinnipidamist, kus me oleme pidanud palju arutelusid ja me teame, et eh, selle tegevusega endiselt jätkatakse, näiteks seal on veel endiselt nelikümmend kolm inimest eh, vahistatud, ilma et nende oleks kohut mõistetud ja ma arvan, et me ei ole olnud tõhusad nende konfliktidega tegelemisel, mis, mis äh, just äh, võimaldavad ja tekitavadki seda terroristide värbamist. sest siin on olemas ka äh, seos arengutega Somaalias, me peame ka sellega tegelema. suur tänu. nüüd proua Koppa, palun suur tänu. tarkade meeste teksti lugem-, lugemisel tõin välja neli punkti. kõigepealt vajadus vastata eksisten-, eksistentsiaalsele küsimusele, mida teha pärast külma sõja lõppu, äh, mida teha pärast üheteistkümnendat septembrit teiseks artikli viis läbivaatamine ning vajadus läbi vaadata selle artikli äh, uus kohaldamisala ning kolmandaks tõhus ennetus ning tuumakonflikti ennetus ning neljandaks tihedam koostöö Venemaaga uus NATO julgeolekudoktriin suures osas keskendub Afganistani sõjateatrile. ja siin tekib jälle uu-, kaks põhimõttelist küsimust. kui me oletame, et NATO võiks olla edukas kas äh, NATO kavatseb sarnaseid operatsioone tulevikus veel ette võtta, see on muidugi väga äh, ebakindel. ja teiseks, milline võiks olla tsiviil- ja sõjaliste vahendite kombineerimine konflikti lahendamisel? raportist oodati muidugi ka äh, Venemaa tunnustamist uues julgeoleku kontekstis Kesk-Aasias, aga tekstis ei ole ette nähtud suhete süvendamist, öeldakse, et uks on küll lahti, aga mm, erinevates, erinevaid koostöövaldkondi siiski süvendama ei hakata koos Venemaaga. nüüd, kuidas võiks siis ette kujutada uusi koostöömehhanisme, mis võiksid olla Venemaa puhul palju tõhusamad? me täna räägime ka OSCE-st, võib-olla just see organisatsioon võiks olla üheks koostööliiniks Euroopa ja Venemaa vahel, ida ja lääne vahel üldiselt ning loomulikult see dokument ei ole siduv, see on selge, seda võib alati muuta, aga mind huvitaks siiski, millises suunas teie arvates liiguvad arengud öö, ähm, novembrini. proua Lösing. suur tänu, härra Silvestri. Te ütlesite mitmel korral, et te ootate Euroopa Liidult seda, et Euroopa Liit oma julgeolekustrateegiaga süviti läheks, mida te selle all mõtlete? minu arvamus on see, et siin on tegu kahe aspektiga esiteks ähm, julgeoleku mõistet ähm, laiendada ja kaitsekulutusi suurendada. me peame arvestama siin sotsiaalse olukorraga Euroopa Liidus siinkohal, kus me igal pool näeme säästumeetmeid, kus me äh, näeme, et inimesed peavad äh, leppima Äh, vähema sissetulekuga, kuna nad kannatavad just äh, nende säästemeetmete all ja sellisel juhul ma ütleksin, et kaitsekulutuste suurendamine äh, mängib tegelikult inimeste eludega. nüüd ähm, NATO peasekretäri poolt rajatud eksperdirühm kutsub üles Euroopa Liitu kaitsekulutusi suurendama selleks, et Euroopa Liidu USA koostööd äh, tugevdada, kas teie jagate seda arvamust? ja millised on Euroopa Liidu ambitsioonid äh, kaitsepoliitika osas ka äh, siin väidetakse, et ilma nende detailsete mm, kulutusteta ei ole koostöö võimalik. kas teil on olemas rohkem andmeid selle kohta ja millised need andmed on? nüüd OSCE ja Venemaa kaasamine. ma tuleksin selle juurde tagasi järgmises küsimuste voorus, aga ma ütleksin, et kui te praegu tänavalt inimestelt küsite, et mida nad kardavad, siis nad ütlevad, et nad kardavad oma töökohta kaotada või et nad kaotavad, et nad kardavad, et nad kaotavad oma sotsiaalkindlustuse, aga väga vähesed inimesed kardavad ähm, välist äh, ohtu. ning äh, me peame vaatama, et äh, põhjus äh, sõjalistele konfliktidele on hoopis teistsugune praegu. paljud inimesed kardavad terrorismi, kuid ka siinkohal ma pean ütlema, et osalus äh, sõdades on vägagi seotud äh, terrorismiga ja vaesusega. terrorismi ja vaesuse vahel on väga tihe side ja seetõttu me peaksime eelkõige just äh, vaesusevastast võitlust nägema kui kõige olulisemat prioriteeti äh, terrorismivastases võitluses. härra Angulakis, palun. suur tänu, härra esimees. kaks kommentaari professor Hamiltoni sõnavõtus hämmastas mind muide see, et ta kõnel, kõneles julgeoleku küsimustest Euroopa Liidu sees ja kui ma aru, õigesti aru sain, siis ähm, NATO võimaldab Euroopa Liitudel üksteise suhtes mitte hirmu tunda, kui ma nüüd õigesti aru sain. ma saan aru, kui professor Hamilton rääkis kriisist ja teatud kapitalist riiklike riikide imperialistlikest ambitsioonidest, aga mulle tundub, et me oleme peaaegu teise, eh, eh, niisuguse kriisi eelõhtul eh, nagu enne teist maailmasõda. ka teie valitsus või NATO riikide valitsused, mm, kas nad ei peaks siis uues strateegias eelkõige arvestama suurt energiakonkurentsi riikide vahel? ning äh, konkurentsiga, mis tuleb väljaspoolt Euroopa Liitu. samuti on konkurents äh, USA ja Euroopa Liidu vahel ning teiseks Afganistani äh, operatsioon on läbi kukkunud ja sellepärast on NATO juhid ning madam äh, ja proua äh, Albright ka sellest rääkinud. nüüd äh, proua Kopa muide ka tõstatas selle küsimuse. üks põhjus, miks uut strateegiat on vaja NATO-le, tuleneb just artiklist viis. Põhja-Atlandi Liidu lepingu artikkel viis näeb ette selle kohaldamist ainult siis, kui rünnak pannakse toime liikmesriigi vastu liikmesriigi territooriumil ja sellepärast ei saanudki eh, minister Ramsfeld seda artiklit eh, kohaldada pärast üheksandat või üheteistkümnendat septembrit. Te teate täpselt, eh, milles asi on. tarkade klubi soovib, et seda artiklit hakatakse aga kohaldama ka mujal maailmas. ja ma tahaksin teie arvamust kuulda nendes küsimustes suur tänu. peame järgmisena andma sõna härra Landsbergisele, aga kuivõrd me tahame selle arutelu osa lõpule viia, et järgmisega pihta hakata, annaksin sõna kõigepealt kõnelejale, kõnelejatele lühikesteks vastusteks. kõigepealt härra Hamilton, siis saavad sõna meie kaks järgmist külalist ja siis Teie saate esimesena sõna pärast ja härrad Hamilton ja Silvestri jäävad ka paneeli ja saavad siis vastata küsimused, mis neile on suunatud. natukene selline lapitekk nii-öelda, aga ma tahan, et kõigil jääks võimalus sõna võtta nüüd siis kõigepealt vastused Stefanole ja Danilile, et väga lühidalt vastata esitatud küsimustele. no hea küll, härra esimees teeme nii. härra Van Orden, kõigepealt äh, teile vastuseks. mina arvan, et muidugi mulle meeldiks, kui NATO lahendaks kollektiivkaitse problemaatika. kahjuks aga arvestades tänast olukorda, tänaseid ohtusid, ja ohu äh, määratlemisega kaasnevaid raskusi ja, ja seda, et see oht muutub, arvan mina, et NATO ei suuda tagada kollektiivkaitset praegu. seda sellepärast, et põhimõtteliselt on sellest kujunemas järjest enam äh, nii-öelda coalition of the willing ehk tahtjate koalitsiooni ettevõtmine. ja see kindlasti nõrgestab äh, liitlaste vahelist solidaarsust põhjuseid on ka teisi, kuid ohu äh, nägemises on suured erinevused, kaks gruppi liitlaste seas, kus äh, nägemus ohust on, on erinev. ja ma olen härra Hamiltoniga nõus selles osas, et äh, see ei tähenda seda, et NATO oleks mõttetu organisatsioon, vastupidi kuid täiesti selge on see, et tegemist ei ole sellesama liit, liiduga, mis külma sõja ajal tegutses ja minu meelest samasugust rolli täita ei saa. ja kui me räägime NATO tsiviiltegevuse sõjalisest mõõtmest või Euroopa Liidu mõõtmetest, suutlikkusest, siis me tegelikult äh, astume vastu kõikehõlmava lähenemise printsiibile. proua Komešile vastuseks. jah, mina arvan, et kena oleks, kui Euroopa natukene rohkem kaitsele kulutaks. mitte palju rohkem, aga natukene alguses öeldi, et eurooplased keskmiselt kulutavad umbes kaks protsenti. nüüd aga on need äh, numbrid kukkumas ühe protsendini, võib-olla nüüd isegi väiksemale tasemele. ja me peame uue olukorraga kohanema. ja seega minu meelest ei saa oodata või loota, et tuumastrateegia ülevaatamisega tuleks kaasa rohkem rahalisi vahendeid Prantsusmaale või Ühendkuningriigile selleks, et kompenseerida teineteise tegutsemist. minu meelest tuleks kulutusi teha mõistlikumalt ja ainus viis, kuidas me saame paremini oma kulusid kontrolli all hoida, on öö, äh, muidugi öö, äh, kulude pool see tähendab seda, et sõjalises mõttes tuleb asjad ära otsustada paari riigi poolt. on tõsiasi, et neli või viis riiki, tegelikult seitse riiki eh, on, annavad kogu kulutused kokku ainult ja seda tuleb arvestada ka selles midagi positiivset ei ole. mulle meeldiks, et meil oleks ühise eelarve osas kokkulepe, see peaks kindlasti välja arendatama, kuid täna veel meil sellist asja ei ole. nii et ma seda üldse ei kaalu. luureandmete ja jagamine, jah, muidugi kellelgi see selliste andmete jagamine teistega ei lähe väga hästi, aga uus kriis nõuab meilt seda kindlasti. ja proua Kopa üks märkus, sellele pööraksin ka tähelepanu. kõik need, kes arvavad, et artiklit viis võiks laiendada või selle võiks ümber tõlgendada, need minu meelest äh, äh, on eksiteel artikkel viis oli väga raske kompromiss. muidugi võib öelda, et seda kavatsetakse tõlgendada teistmoodi, kuid see ei tähenda seda, et seda juriidiliselt oleks võimalik ümber pöörata. tõsiasi on see, et kui me nüüd uuesti avame arutelud artikkel viie osas, siis äh, NATO-ga on lõpp käes ja suhted Ühendriikidega läheksid väga keeruliseks. palju parem oleks minu meelest algatada poliitiliste ja kaitsealaste arut-, arutelude kanalid nii siin kui ka üle Atlandi, selleks, et välja selgitada, mis on tõelised prioriteedid Euroopa Liidu üldhuve arvestades, sest see asi on jäänud äh, kõikidel selgitamata. ja meie piirkonnas on vähemalt kaks jõudu, kaks riiki, kes on väga olulised ja kelle puhul seisukohad Euroopa Liidu ja Vene- ja Ühendriikide suhtes on erinevad, need on siis Venemaa ja Türgi. ja veel teised märkused, siin mul eriti midagi ei olegi öelda. ma olen nõus sellega, et prioriteedid on teised. minul paluti aga rääkida kaitsest ja põhimõtteliselt on tegemist poliitilise tasakaalu ja poliitiliste otsustega selles osas, millised prioriteedid tuleks vaatluse alla võtta. minu meelest on täieligisti võimalik kaitsta tõhus kaitse, ilma et seejuures arengut kärbitaks. suur tänu! suur tänu! mina arvan ka, et artikkel viis peaks jääma selliseks, nagu ta on, sest et äh, kõik ju sõltub tõlgendusest. me tõlgendasime seda ühtemoodi pärast üheteistkümnenda septembri sündmusi, tõlgendasime seda nii, nagu tuhat üheksasada nelikümmend üheksa aasta tõlgendus ette nägi. härra Van Ordenil on protseduuriline küsimus. tegelikult selgituseks võtsin sõna. professor Silvestri mainis kõikehõlmavat lähenemist. justkui see lähenemine võitleb vastu spetsialiseerumisele, minu meelest küll mitte. see asi tuleb selgeks teha. kõikehõlmavas lähenemises ei ole mitte midagi uut, me nimetasime seda omal ajal südamed ja mõistus, hearts and minds, mitte ke-, ükski sõdur ei arva, et ainult sõjaliste vahenditega on võimalus äh, midagi võita, kõik ilmselt arvavad siiski hoopis seda, et äh, sõda on lihtsalt poliitika käepaken-, pikendus. sõdurid lihtsalt annavad võimaluse teistel tegutseda probleem on aga selles, et Euroopa Liit tahab justkui mõlemat teha, et Euroopa Liit tahab olla äh, tegev nii tsiviilmissioonidel, aga olla ka sõjaline jõud ja minu meelest Euroopa ambitsioonikus praegu õõnestab seda liitlaste jõupingutust Afganistanis, sellepärast et nad ei toeta seda nii, nagu nad peaksid. nii et ärge arvake, et see kõikehõlmav lähenemine tähendab seda, et kõik pannakse ühte ja samasse patta. tähendab see seda, et tuleb tagada tihe koordineeritus äh, sõjalise suutlikkuse, tsiviilsuutlikkuse ja teiste suutlikkuste vahel. see ei tähenda seda, et kõik peaks olema spetsialiseeritud. härra Hamilton. Uh, <laughs> uh, olen sellega nõus. Ähm, see oli hea laiendus. räägiti veel tuumadoktriini muutmisest, kui ma ei eksi minu meelest ei ole mitte mingisuguseid jõupingutusi asju muuta, hiljutised avaldused on olnud kõik ähm, väga tugevad äh, ja tugevalt rääkinud laie-, jätkumise suunas. Euroopa liitlastele on see asi olulisem kui Ühendriikidele tuumaheidutus äh, ei ole nii oluline ameeriklastele kui eurooplastele. ja kui me räägime taktilistest äh, tuumarelvadest praegu, siis minu meelest äh, praegune Ühendriikide administratiiv, administratsioon küll ei suru neid relvasid peale eurooplastele. kui oleks ühtne Euroopa seisukoht, et neid äh, Äh, relvi ei ole vaja, siis äh, see programm ka ameeriklaste poolt peatataks. venelastega nad küll pida-, peaksid võib-olla läbirääkimisi, kuid minu meelest eurooplastel ei ole seisukohta nende relvade rolli osas ja see on probleem ja Euroopas ei ole konsensust selle kohta, kas neid on vaja või ei. ja seega see tähendab seda, et sellises olukorras nad lihtsalt jäävad sinna, kus nad on. artikkel viis ja eurooplastele kinnitust andmine pärast teist maailmasõda enamus aja kahekümnendast sajandist olid öö, enne seda, vabandust, olid eurooplased äh, oma relvad suunanud teiste eurooplaste vastu, pärast seda suurt tragöödiat hakati ühise eesmärgi nimel töötama, täna sakslased ja prantslased enam äh, sõjalist suutlikkust välja arendades ei pea vaenlasena silmas teist, see on selle liidu kõige olulisem küsimus Kreeka ja Türgi ei saa alati just kõige paremini läbi, aga tänu NATO-le on nad nii mõnedki konfliktid maandanud, nii et need ei ole puhkenud vägivallaks, see on selline sisemine liit teatav äh, tagatis neile, mis teinekord äh, lihtsalt unustatakse ära. ja minu retooriline küsimus eurooplastele oleks see, et kas te teete arva, kas te tõesti arvate, et Euroopa solidaarsuse väärt äh, pa-, paberist piisab? et kui NATO-t ei oleks, siis te kõik arvaksite, et te, et kõik hoiduksid sõjast Euroopas see on see küsimus, mis tuleb endale esitada ja see annab vastuse, miks NATO täna veel eksisteerib, isegi kui Euroopa Liit areneb edasi. ja kui lubate, siis ma ei saanud täpselt aru sellest, et äh, mida peeti silmas artikkel viie laiendamisega ja septem-, üheteistkümnenda septembriga. New York City ja Washington DC on ometigi ju NATO ruumi lahutamatud osad, äh, see on nii täpselt määratletud mitte keegi ei tahtnud artiklit viis hakata laiendama, tegemist oli lihtsalt äh, osaga ajaloost. praegu tõesti peetakse arutelusid strateegilise kontseptsiooni osas, kas tahetakse artikkel viit laiendada, minu meelest oleks see natukene liiga kaugele minev samm. keskendutakse aga hoopis artiklile neli, kui te vaatate Wisemani ehk tarkade meeste aruannet siis nemad rõhutavad, nii nagu mina olen ka rõhutanud, et partnerlused peavad olema paremad, NATO-l peab olema suutlikkus teistega koos töötada, praegu see hästi ei lähe neil. aga enamus, enamustes probleemsetes kolletes tuleb just nimelt nii läheneda, läbirääkimised, prioriteedid paika saada ja nii edasi, see on kõik äh, Põhja-Atlandi lepingu osa ja sellest tõuseb, tõusis välja rahupartnerlus, rahupartnerlus ju iseenesest ongi artikkel nelja äh, tõlgendumine ja kui kedagi see huvitab, siis vaadake palun, mis on artiklis neli kirjas, sellest tõusetub kindlasti üks väga oluline teema. olen aga nõus sellega, et NATO-st täna ei piisa Äh, sellistele väljakutsetele vastuseismiseks, nagu meil on. see on oluline, kuid siis mitte tõhus, sest et siin ei, sellepärast et äh, tal ei ole lihtsalt vahendeid ja minu mõte oleks see, et selle asemel, et äh, artiklit viis laiendada, astuda hetkeks kõrvale ja mõtlema teistele ühiskonna julgeolekut puudutavatele probleemidele ja siis minu meelest jõuame küll hoopis teistsuguse järelduseni. ainus kohustus meil Atlandi partner, partneritena on äh, kolmandale tähelepanu pöörata ja relvastatud rünnakule ja sellega seotud sätetele. kuid mõned rünnakud ei ole relvastatud, kuid siiski äh, tugevamad kui mõne riigipoolne relvastatud sekkumine võiks olla nii et miks mitte öelda seda, et lisaks sellele, mida Euroopa Liit on hiljuti saanud, et äh, looduskatastroofi või inimtekkelise katastroofi korral tuleme teineteisele appi, miks mitte seda välja öelda teineteisele? miks mitte näita, võtta selline solidaarsusvanne anda? see oleks täienduseks artiklile viis NATO relvastatud rünnaku raamistikule, see oleks hoopis midagi muud see oleks ju äh, tsiviilkodanike solidaarsus. miks mitte kasutada seda ära kohe praegu Meksiko lahes? ei kuulnud, mida ütles härra esimees? Need on küsimused, äh, millega tuleb tegeleda, näiteks äh, Katariina, Katriina orkaan. Need asjad tuleb lahendada, meile see solidaarsus minu meelest meeldiks ja ma loodan, et äh, eurooplased ka eeldavad, et Ameerika Ühendriigid tulevad äh, teile appi, kui tekib mõni suur katastroof. nii et mõelge kaugemale sellest, millised on äh, suhted äh, Ühendriikide ja Atlandi vahel. Äh, ei ole nii oluline kui vastupanuvõime ühiskondadel ohte arvestades julgeolekuarhitektuuris on üks suur auk, mis tähendab seda, et asi on jäänud lahendamata nii, nagu see peaks olema lahendatud. ambassador Marinaki. nüüd annaksin sõna äh, suursaadik Mara Marinakile ja äh, professor Arbatovale. ja nagu te teate, äh, president Medvedev on Euroopa julgeolekulepingu ettepaneku teinud ja siis ma annaksin pärast teie sõnavõtte kohe parlamendisaadikutele Landsbergisele ja Pütikhoferile sõna. palun. suur tänu, härra esimees. mul on suur au osaleda Euroopa Parlamendi kuulamisel, mis on pühendatud teemale, mis on viimastel aastatel äh, väga oluliseks muutunud, Euroopa uus julgeolekuarhitektuur või Euro-Atlandi uus julgeolekuarhitektuur ja ma tahaksin äh, nüüd selle äh, lühikese aja jooksul, mis mulle on antud, jagada äh, oma äh, kogemusi OSCE-st, Corfu protsessist, mis sai alguse Kreeka eesistumise ajal kaks, aastal kaks tuhat üheksa. kõigepealt kahe tuhande üheksandal aastal sai ees, OSCE eesistujaks Kreeka pärast mitmeid suuri äh, väljakutseid, nagu te teate, kriisiaeg võib äh, osutuda heaks hüppelauaks uutele äh, parandustele, parematele arengutele kriis Gruusias muide pani kõikuma meie arusaamad julgeolekust OSCE piirkonnas ja samas tähistati ehm, ehm, külma sõja lõpuaastapäeva, Berliini müüri langemise aastapäeva. oli õige aeg kokku võtta oma saavutused viimase kahe aastakümne jooksul, aga samuti ehm, järele mõelda, milline on praegune Euroopa julgeolekuolukord kahe tuhande kaheksanda aasta kriis näitas selgelt, et ühendatud kontinendi visioon, mis universaalsetel eh, põhimõtetel jagamatul julgeolekul eh, põhineb, eh, võib kõikuma lüüa. meie alus, julgeoleku tagamise aluseks on Helsingi lõppakt, Pariisi harta, aga julge, jagamatu julgeolek ei ole veel reaalsus meie jaoks. kahe tuhande kaheksa aasta Ehm, ja kahe tuhande üheksanda aasta jooksul ehm, kinnitasid kõik viiskümmend kuus OSCE riiki üle oma soovi koostööd teha just OSCE aki alusel ja selleks, et me ehm, ka kõik seda paremini mõistaksime, tahaksin tsiteerida OSCE põhidokumente kõigepealt Helsingi dekaloog ja selle põhimõtted, mis seostavad riikidevahelise julgeoleku riigisisese stabiilsusega, kõigehõlmav julgeolekule lähenemine sisaldab ka põhimõtet, et julgeolek on jagamatu, nii nagu ka tuhande ühe, eh, eh, tuhande üheksasaja üheksakümnenda aasta Pariisi hartas on öeldud. iga OSCE osalisriigi julgeolek on jagamatu tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal võeti vastu Euroopa julgeolekuharta Istanbuli tippkohtumisel. liikmesriik, OSCE liikmesriigid kordasid üle oma soovi eh, julgeolekut tagada vastavalt ühiselt vastu võetud eh, põhimõtetele, partnerlusele, solidaarsusele, läbipaistvusele. iga osalisriigi julgeolek on lahutamatu teiste osalisriikide julgeolekust esimest palub kõnelejat natukene aeglasemalt kõnelda tõlke tõttu. julgeolekul on ka eh, majanduslik ja sotsiaalne ja inimõiguste eh, dimensioon, mis on lahutamatud osalisriigid lubasid ka, et oma julgeolekut ei hakata tugevdama teiste osalisriikide arvelt viiskümmend kuus OSCE osalisriiki, kui nad tõesti täid-, kas nad tõesti täidavad neid võetud kohustusi, ma kardan küll, et mitte viimase kahekümne aasta jooksul on neid põhimõtteid kas siis valikuliselt täidetud või, äh, või erinevalt tõlgendatud ja see ei peaks tulema sugugi üllatusena. kahe tuhande üheksanda aasta jaanuaris, kui Kreeka sai äh, OSCE etteotsa, otsa äh, vaidlustati peaaegu kõik äh, OSCE julgeolekupõhimõtted. Äh, mitmed piiri, piiritülid on lahendamata, Lõuna-Kaukasuse probleem, probleemid, Ida-Euroopa, Lääne-Balkani probleemid on lahendamata, demokraatlikud protsessid on paljudes OSCE piirkondades ummikusse jooksnud ning relvastuskontroll ning usaldusmeetmete ülesehitamine on kasutamata jäänud peaaegu kaks ja pool aastat. ärgem unustagem, et äh, CFE on äh, Euroopa julgeoleku äh, alustalaks, see on režiim, mis võimaldas peaaegu kuuskümmend tuhat tavarelvastusvahendit kasutuselt kõrvaldada ning samuti äh, aitas ära hoida äh, maavägede konflikte Euroopas. samas on usaldamatus OSCE riikides vähendanud äh, teinesemõistmist ja suurendanud julgeolekuohte väljaspool OSCE riike, näiteks Afganistanis ja mujal. nii Viinist idast kui läänest tuleb otsustavalt tegudele asuda. president Medvedev kutsus üles seetõttu uuele, uuele julgeolekudialoogile ja sellele, et kohandataks meie julgeolekumeetmed uue olukorraga. kas õigustatud või mitte, Venemaa siiski tahab olla täieõiguslik liige Euroopa uues julgeolekuarhitektuuris, see peab olema tõsine küsimus kogu OSCE kogukonna jaoks Venemaa üleskutse Euroopa julgeolekudialoogile äh, võeti vastu Prantsusmaa presidendi Sarkozy poolt, kes tunnistas äh, vajadust kõikehõlmava lähenemise järele äh, julgeolekuküsimustes ning kutsus üles OSCE liikmesriike investeerima selleks, et kiljaks, kindlaks määrata põhjused, miks on äh, Euro-Atlandi piirkonnas liikide omavaheline usaldus vähenenud. Äh, praegust olukorda peaks ära kasutama võimalusena olukorra paranemise, parandamiseks, samuti usume me äh, tugevalt, et avatud heauskne dialoog on kaua oodatud selleks, et lahendada julgeolekuprobleeme OSCE piirkonnas. räägime nüüd Korfu äh, protsessi faasidest. Helsingist Korfusse. kahe tuhande kaheksanda aasta, kahe tuhande kaheksandal aastal toimus äh, Helsingi ministrite nõukogu tasandil äh, oluline kohtumine, sellel, selles faasis oli küsimusi palju rohkem kui vastuseid. pärast seda toimusid Viini konsultatsioonid, kahe tuhande üheksandal aastal kohtusid kuus ministrit Korfus ja nõust-, nõustusid äh, uurima julgeoleku küsimusi, Euroopa julgeoleku ja Euroopa sisese julgeoleku äh, küsimusi. Äh, edasi, tuginedes Korfu kokkuleppele, mm, peeti Viinis järgnevalt ametlikud konsultatsioonid, arvestades OSCE kolme dimensiooni, et jõuda ühisele arusaamale, milline millised on need ohud, mis laiemat OSCE piirkonda ähvardavad? esimesed tulemused on juba saavutatud, on jõutud eh, üksteise usalduse õhkkonnani, on saavutatud järk-järguline partnerluse taastamine, aga kõige tähtsam on see, on, on sillutatud tee eh, eh, Korfu protsessile Ateenas. Korfu protsess on kõigi viiekümne kuue OSCE osalisriigi ühine saavutus. see oleks ei oleks täielik see saavutus, kui OSCE parlamentaarset assambleed ei oleks kaasatud. detsembris kaks tuhat üheksa otsustati kokku kutsuda äh, OSCE parlamentaarne assamblee, kaasata ka äh, Vahemere baasi, äh, basseini riigid ja nüüd äh, on Kreeka tänulik äh, Kasahstanile, kes praegu äh, juhib OSCE-d, sellest, et ta on toetanud Korfu protsessi, tugevdamaks OSCE võimekust. praegused nii-öelda kitsaskohad on välja toodud, aga veelgi tähtsam on see, et mõttevahetuse ja dialoogi kaudu on arusaam julgeolekuprobleemidest süvenenud protsessi väärtus seisneb selles protsessis endas. tunnistagem endale, et äh, Helsingi protsess, mis sai alguse kolmkümmend viis aastat tagasi, et äh, selle protsessi jooksul on üle nelja tuhande kuuesaja ettepaneku lauale pandud ja, ja äh, ja neid on arutatud ja just koostöövaimus ähm, koostati Helsingi lõppakt, mis lõpptulemuseks viis meie kontinendi taasühinemisele. tähtis on meie erimeelsuste eh, silumine, aga see võtab aega, Euroopa eh, lahendamata probleemide eh, jaoks on, nende lahendamiseks on vaja positiivset atmosfääri, aga mitte ainult, on vaja praktilist lähenemist, tulemuste otsimine võib võtta kauem aega, kui alguses eeldati ning äh, Ehm, pidades seda eh, meeles, läheme me vastu eh, kuueteistkümnendal, seitsmeteistkümnendal juulil Almatas, Almatas toimuvale OSCE tippkohtumisele eh, eesmärgiga tugevdada suhteid OSCE liikm-, liikmesriikide vahel ning valmistuda OSCE tippkohtumiseks aasta lõpul Astanas Astana tippkohtumine ei peaks tegelikult lõppeesmärk olema, me oleme ainult äh, Korfu protsessi alguses, veelgi enam, äh, nii nagu ka Sahhid äh, ka välja pakkusid, on väga tähtis Korfu protsessi hoogu mitte raugeda lasta selleks, et jõuda oma strateegiliste eesmärkideni võtmeküsimustes, töötada välja kõikehõlmav julgeolekukontseptsioon struktureeritud raamistikus sellega seoses on järjest rohkem toetust avaldatud äh, julgeolekustrateegiale Vancouverist Vladivostokini, kus kedagi ei ohusta mitte miski ja kus äh, ei peeta jõu kasutamist enam valikuks. daamid ja härrad, väga sageli küsitakse, mikspärast Euroopa julgeolekudialoogi äh, peab pidama OSCE-s ja mitte mingis, mingil muul foorumil. tahaksin teile anda kaks põhjust kõigepealt OSCE eh, liikmelisus muide eh, katab põhja poolkeral kõige suuremal arvul riike ning eh, kõiki julgeolekust huvitatud osapooli. samuti on meie aluspõhimõtteks jagamatu julgeolekukoostöö. selline lähenemine ei ole mitte ainult OSCE kaubamärgiks, vaid see on ka muide maailmas kõige edumeelsem julgeolekukontseptsioon sellega tunnistatakse, et julgeolek on palju roh-, midagi palju rohkemat kui sõjaliste jõudude tasakaal, see tege-, tegeleb ka, OSCE-s oh, tegeldakse ka eh, kriiside algpõhjustega, olgu need siis humanitaarpõhjused, majanduslikud põhjused, samuti aitab OSCE kaasa usalduse eh, kindlustamisele partnerite vahel. OSCE-AKI põhineb kõikehõlmaval jagamatul julgeolekukoostööl ja e, osalisriigid on neid põhimõtteid e, taaselustanud, võttes vastu poliitilise deklaratsiooni OSCE Corfu protsessi kohta, elustada, e, hoogu juurde anda julgeolekustruktuuridele Vladivostokist Vancouverini, nii nagu ka meie eesmärk oli. Corfu protsess Äh, peab kalliks sarnaseid, samasuguseid väärtusi nagu Euroopa Liit. julgeolek algab inimväärikusest, mis on jagamatu. see Korfu protsess sai alguse Euroopa Liidu jul-, liikmesriigist ja see ei ole sugugi juhus, sest meil on ühised äh, julgeolekuvisioonid, äh, me mõistame partnerlust sarnaselt ja seega meie põhiväärtused väärtused on vaieldamatud. olgem siis, ühendagem siis jõud, et kahekümne esimese sajandi väljakutsetele vastu astuda. Kreeka on valmis ähm, ühistele jõupingutustele kaasa aitama. tänan. suur tänu ja nüüd äh, doktor Arbatova. Uh, thank you very much. Uh suur tänu, härra esimees, suur tänu selle küllakutse eest tänasele kuulamisele ja selle võimaluse eest väljendada siin ka ühte Vene seisukohta rahvusvahelises, rahvusvaheliste suhete ühes olulisemas aspektis ja minu meelest on väga sümboolne see, et kohtume just nimelt kahekümne teisel juunil see tuletab mulle ja meile arvatavasti meelde ühte kõige suuremat äh, äh, rahvuslikku tragöödiat äh, kaasaegses Venemaal ning sovjeti rahva kangelastegudest, mida kindlasti, mille tähtsust ei vähenda Stalini režiimi totalitaristlik iseloom, aga kolm küsimust on need, millele olen keskendunud. Euroopa julgeolekustrateegia, kas meil on seda vaja? Vene algatus. mida peaks tegema? alles hiljuti osalesin Euroopa Liidu Venemaa suhetealasel konverentsil ja üks minu kolleegidest Euroopa Liidu poolt küsis, et miks peaks üldse praegust julgeolekusüsteemi muutma, kui on võimalik äh, tagada tehakse ilma Venemaata mina ütleksin vastuseks sellele märkusele järgnevat. kõigepealt Euroopa julgeolekut ei saa näha ainult Euroopa Liidu ja NATO piirides oleva julgeolekuga, ohud on piiriülesed, need on kõigile hästi teada ja Venemaad on hädasti vaja nendele väljakutsetele vastu astumiseks. teiseks, kuivõrd Venemaa on ühel mandril Euroopa Liidu ja NATO-ga, kelle majandus ja sõjaline potentsiaal on tohutu ja muljetavaldav, ilma Venemaata on kogu see poliitika alati Venemaa vastane. ja seega probleem Venemaa, mis oli äh, Nõukogude Liidu peami-, peamine kokku, äh, peamine lõhkuja jääb kõrvale sellistest äh, julgeoleku ülesehitustest. maailmasõjad äh, päädivad äh, suurte rahukonverentsidega, mis uue maailmakorra loovad, midagi sellist me aga pärast külma sõda ei näinud. tõsiasi, et idaosa kokku varises, jättis lääne pool sellise mulje, et ei ole mitte mingisugust põhjust mitte midagi muuta. senine bipolaarne süsteem oli väga primitiivne, kuid täitis väga hästi oma eesmärki. külm sõda aga lõppes kakskümmend aastat tagasi. tänaseks on tekkinud uued julgeolekuohud, kuid vaadates tänast julgeolekustruktuuri, on tegemist endiselt äh, äh, vanade kildude koguga, mida on küll uuendatud mõneti, kuid see ei ole sugugi adekvaatselt vastav uutele väljakutsetele. kaks äh, konflikti pärast bipolaarset maailma, Kaukasuse kriis aastal kaks tuhat kaheksa ja Kosovo üheksakümnendatel aastatel on väga kõnekad eh, sellest tõsiasjast, et mitte ükski institutsioon eh, ei ole loodud selliste konfliktidega, mis oli loodud selliste konfliktidega tegelemiseks, ei suutnud eh, toime tulla esimese tõsise bipolaarse maailmajärgse kriisiga. Euroopa Liit lõhestus, NATO on kujunenud äh, osaks probleemist, mitte lahendusest. seda nimetatakse nii-öelda äh, päritolusõjaks. Äh, NATO operatsioonid on kujunenud peamiseks julgeolekuprobleemiks Venemaa suhetes Euroopaga, läänega. nii nagu üks minu endine kolleeg Saksamaalt ütles NATO kannab bipolaarseid äh, seisukohti bipolaarse maailma järgses maailmas ja ainsad institutsioonid, kes võtsid kaks korda endale raske kohustuse olla äh, Venemaa, Ühendriikide ja NATO vahel läbirääkijaks, oli Euroopa Liit ja Euroopa Liit ju rangelt võttes ei ole julgeolekuinstitutsioon. aga nüüd siis Medje-, Medvedjevi algatusega Kaukasuse kriisi šokk ja oht, et see võib korduda, on äh, taaskäivitanud arutelud Euroopas president Medvedjevi uue julgeolekuarhitektuuri alaste arvamuste osas. esialgu suhtuti sellesse skeptiliselt, mõned poliitikud ja analüütikud arvasid, et tegemist on äh, samasuguse algatusega nagu Gorbatšovi algatus Ühtse Euroopa maja osas, kodu osas, teised arvasid, et äh, niimoodi äh, üritatakse lõhestada ameeriklasi ja eurooplasi, aga sisuliselt äh, tuleks siiski näha Medvedjevi sõnavõtus sõnumit, et tänane julgeolekuarhitektuur on aegunud ja ei toimi. ja seega oli vaja seda kindlasti üle vaadata ja renoveerida nii-öelda. see algatus vormus siis Euroopa julgeolekulepingu mustandiks. Te sisuliselt teate, mis seal on kirjas, kordama seda ma kõike ei hakka sest et äh, aega mul selleks ei ole. aga tooksin välja mõned punktid, see leping peaks olema õiguslikult siduv, suunatud on see äh, kõikidele äh, Atlandi regiooni äh, piirkonna riikidele Vancouverist Vladivostokile, see peaks olema sarnane äh, alliansi lepingu artiklitele, jällegi Venemaa läänepartnerid äh, asusid seda kriteeriumi, nad ütlesid, et äh, see eelnõu ei näe ette õiguslikku siduvat lepingut, sellepärast et siin pole ei definitsiooni ega ka jõustamismehhanismi ja et see dokument puudutab nii-öelda tugevat julgeolekut samas aga ohud Euroopa julgeolekule on hoopis uued. kõige tugevamad äh, äh, vastased ütlesid, et venelased üritavad lihtsalt lõhet äh, tekitada ameeriklaste ja Euroopa vahel. mis iganes on aga selle eelnõu väärtus, peegeldab see kahte reaalsust, millest ei saa mööda vaadata Eh, nii-öelda tugev julgeolek tähendab nii mõndagi Venemaa jaoks endiselt ja vaat- ja kui ei toimu radikaalne muutus suhetes Venemaaga, viib see julgeolekukonfliktini Euroopas. Venemaa rõhupanek eh, lepingu siduvale iseloomule tuleneb eh, senisest kogemusest poliitiliste lepingutega ehk siis NATO-st pärast Saksamaa taasühinemist sellegipoolest äh, irooniliselt äh, see leping äh, ilmselt piiraks Venemaad rohkem kui ühtki teist riiki äh,. on äh, suhteliselt raske ette kujutada, et keegi pöörduks Venemaa poole äh, kaitseks, kuid äh, on täiesti äh, võimalik, et mõni postsovjetlik riik pöördub NATO või äh, Ühendriikide poole abiks kui eh, selles võiks näha osa eh, julgeolekuarhitektuuri alasest dialoogist, eh, näha selles Venemaa seisukohtade avaldamist. mis puudutab nüüd neid väiteid, et Venemaa üritab Euro-Atlandi partnerite vahele kiilu lüüa, minu meelest see ei läheks kellelgi korda, kui juba ei olekski tõsiseid põhimõttelisi probleeme Euroopa ja Ühendriikide vahel ning paradoksaalsel kombel just nimelt Obama administratsioon öö, on välja toonud need põhimõttelised erinevused ja selle, kui sügavad need lõhed on. enam ei ole võimalik asju ajada Bushi administratsiooni kaela. mida siis tuleks teha? Te teate, et nii äh, Venemaa kui ka Lääs äh, on kokku leppinud, et uusi institutsioone ei looda ega ka ühtegi tänast äh, laiali ei lammutata. nii et kuidas me siis tänast julgeolekustruktuuri peaksime varustama? minu meelest optimaalne lahendus oleks vanade ülesannete ümberjaotamises majandusjulgeoleku aluseks Euroopas peaks olema koostöö Euroopa Liidu, Venemaa, Ukraina ja teiste SRÜ riikide ning Türgi vahel. see peaks olema suunatud ühtse energiajulgeolekusüsteemi loomisele, mis oleks äh, seotud siis Euroopa ja Venemaa suhete kaasastajastamise projektiga ning äh, tuleks äh, rõhku panna äärmuslike liikumiste peatõstmisele, see on võimalik äh, läbi koostöö Euroopa Liidu, Venemaa ja teiste seotud riikide vahel. ühtsed kiirreageerimised, äh, üksused, järelevalveorganid ja arbitraaži võimalus tuleb ette näha. väga oluline oleks ka toetada õhukaitsesüsteemide ühtlustamist see peaks olema organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse nii-öelda üle-euroopalise rinde loomine. nüüd, kui me räägime massihävitusrelvadest, terrorivastasest võitlusest, piraatluse vastasest võitlusest, koostööd peaksid tegema äh, NATO äh, ja Venemaa, SRÜ riigid, et lahendada probleemid Kesk-Aasias, Afganistanis, aga ka Pakistanis ja veel äh, julgeoleku humanitaaraspektid, inimõigused, viisad, haridusküsimused, äh, need tuleks lahendada läbi koostöö OSCE, äh, Strasbourgi Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu vahel. on täiesti selge, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist on Euroopa asunud areenile kui võtmepartner Euroopa julgeoleku arhitektuuris ning Euroopa julgeolek äh, ilmselt äh, kujuneb järjest enam selliseks üle-euroopalikuks ettevõtmiseks. Euroopa Liidu tuleviku roll äh, rahvusvahelistes suhetes sõltub sellest, kui hästi nad suudavad väljakutsetele vastu seista, mis puudutavad integratsiooniprotsessi ja kuidas nad suudavad üles ehitada uued põhimõtted ja normid läbirääkimistel partneritega, peaasjalikult siis Venemaaga, Euroopa Liidu suurim ja kõige lähim naaber, NATO. NATO missioon tuleks ümber suunata, peaks see keskenduma Euro-Atlandi ruumi välisjulgeolekule ja minu meelest see uus missioon võiks olla uueks aluseks ähm, bipolaarse maailma järgsele Atlandi ülestele suhtele. härra Budiko, Putikohver. suur tänu, härra esimees tuleksin kohe proua Arbatova ettekande juurde. ta ütles, et ilma Venemaata tähendab Venemaa vastu. ma ei tea, kas selline kahepoolne loogika meid edasi aitab? mitte keegi meist ei ütle, et ilma Venemaata. aga koos Venemaaga ei tähenda sugugi mitte vastavalt Venemaa kontseptsioonile ja ma olen äh, Äh, proua Arbatovale väga tänulik selle eest, et ta nii selgelt välja tõi, et selle initsiatiivi keskmes, millest ta rääkis, seisneb äh, äh, seisukoht, et NATO on tegelikult probleemiks. mul on veel ka küsimus härra Silvestrile, kui ma teist õigesti aru sain, siis te ütlesite, et NATO kollektiivse kaitse mm, organiseerimise ülesanne seisneb selles, et on mm, küsimuse alla seatud, sest see, eh, seda tahtekoalitsiooni ideed on õõnestatud. kui ma teist õigesti aru sain, kui see on teie analüüsi tulemuseks, siis ma sooviksin teada, et et kelle ülesandeks jääb siis kollektiivse kaitse, ähm, kollektiivne kaitse? ja härra Hamiltonile küsimus. mul on hea meel, et Euroopa Liitul on äh, ühe äh, samba roll kolmest ja tõesti on äh, reaalsus selles, et need kolm sammast on tihtipeale üksteisel teel ees. kas Euroopa Liit ühena nendest sammastest ähm, mängib ka äh, julgeoleku rolli. me oleme need Atlanta äh, protsessis Atalanta protsessis küll osalised, aga ma tahaks, sooksin teie arvamust selle kohta siiski. härra Äh, Van Orden rääkis enne erinevate institutsioonide vahelisest ülesandejaotusest. aga kuidas siis äh, seotakse need erinevad panused, kuidas see on koordineeritud? see, mida proua Albright ja tema äh, töörühm on teinud, siis ma näen, et NATO-t üritatakse Euroopa Liiduseerida nii-öelda kuidas siin üritatakse vältida ülesannete kattuvust ja kuidas teha selliselt, et et ülesanded jagatakse mõistlikult ja mitte, et NATO kõikide ülesannete eest vastutavaks muutub. Euroopa Liidu julgeoleku roll nüüd. ma olen Washingtonis saanud väga erinevaid signaale selle kohta kui ma näiteks loen NASA president Bideni arvamust, siis eh, Euroopa eh, Liidu julgeoleku tuleviku all isegi seda ei mainita. kas Washingtonis on erinevad arvamused, kas nad ei tea, mida nad tahavad, Hillary Clinton Pariisis samuti esitas pigem asepresident Bideni seisukohta? või me peame lihtsalt need arvamused kõrvale jätma? suur tänu ja nüüd härra Landsbergis, palun suur tänu, härra esimees. minu küsimus äh, on pigem äh, professoritele Silvestrile ja Hamiltonile. mul on veel eelmisest elus meeles, et äh, Jeltsin üheksakümne kolmandal aastal käivitas mõtte üle-euroopalise julgeolekulepingu osas see oleks välja vahetanud siis Euroopa, eh, NATO, mis väidetavalt oli aegunud, eh, nii nagu Varssavi pakt omal ajal, ja oleks viinud siis Euroopa riikide konsolideerimisele ühenduseks, eh, kes oleks siis suht-, suhelnud Venemaaga ja oleks teinud pehme veto kontseptsiooniks mitte midagi ilma Venemaata uueks Euroopa poliitiliseks eesmärgiks ja viinud siis Euroopa ühtsuseni Euroopa mandripõhiselt, mis oleks eraldi äh, siis üle Atlandi partneritest. meie muidugi eurooplastena ei olnud äh, väga, eriti naiivsed selle ettepaneku osas. ja see aitas äh, omal ajal päästa siis Balkani piirkonna. aga see kontseptsioon mitte midagi ilma Venemaata Äh, on isegi täna suhteliselt edukas. siingi räägiti sellest, et ükskõik missugune samm, millesse ei kaasata Venemaad, saab äh, paranoilise tõlgenduse Moskvas on täiesti selge, et ilma Venemaata ei ole võimalik Gruusiat okupeerida, nii nagu ka Karabahhiat ega ka Aserbaidžaani ei oleks võimalik äh, Armeenial üle võtta ilma Venemaata. kas see on siis see, millele Euroopa oma öö, äh, strateegia üles ehitab? ja nüüd see Medvedjevi strateegia, üle-euroopalise strateegia kohta pärast äh, Kaukasuse näidet. kas tegemist on millegi uuega, mida on põhjust läbi arutada või on see tegemist endise ähm, meistriteose koopiaga? kui on tõsiseid erinevusi nende, selles kahes dokumendis, siis millised need on? suur tänu! sõna on nüüd soovinud veel kaks inimest, kes juba kõigepealt on sõna saanud, proua Lösing tahab uuesti sõna ja proua Koos-, Koomes tahab uuesti sõna. ma pöörduksin mõlema teie poole et võib-olla äh, lähevad need küsimused teil meelest nüüd äh, järsku. ja paluksin, et äh, meie eksperdid vastaksid, sest et üks väga oluline päevakorrapunkt on veel lahendamata ja saali on just sisenenud härra Brock kes äh, selle teema sisse juhatab pärast, nii et ma palun, proua Lösing ja proua Gomes, äh, loobuge oma küsimustest. ja seega sõna võib-olla nüüd paneeli liikmetele ja siis äh, lõpetame ka selle teema arutelu ja läheme edasi järgmise päevakorrapunktini. ning kõigepealt härra Silvestri, siis härra Hamilton. ei kuule, mida ütleb proua Gomes. kui proua Gomes kolmekümne sekundiga saab ühele poole, siis palun ja proua Lösing, teie ka võib-olla, kui te suudate kolmekümne sekundiga ära küsida oma küsimuse. poole minuti sisse jääte, siis äh, sõna saate kah. nüüd proua pealt, proua Komes kõigepealt suursaadik Marin Akiga, kas te olete härra Hamiltoniga nõus äh, selles osas, et Euroopa Liidu Gruusia missiooni asemel oleks OSCE selle töö võinud ära teha? lähtun äh, sellest, mida ütles äh, Nadia Arbatova. tema nimelt ei ole nõus sellega, tema arvab, et OSCE oli täiesti halvatud antud olukorras ja küsimus äh, proua Arbato-, Arbatovale, kas te arvate, et Euroopa vastupanu igasugusele uuele julgeolekustrateegiale on seotud sellega, et tuntakse teatavat kõhklust selles osas, kas Venemaa siiski on demokraatlik jõud, arvestades neid autokraatseid ja rõhuvaid samme, mida nad on astunud näiteks Tšetšeenia või Kaukaasia osas, kuidas nad on suhtunud inimõiguste kaitsjatesse Venemaas endas, nii et äh, nüüd järgmisena sõna proua Lösingule. siin öeldi pidevalt, äh, et mitte ilma Venemaata ma sooviksin teada, et kas endiselt on äh, probleeme sellega, kui, kui NATO strateegias kakskümmend kakskümmend on äh, kirjas Venemaaga sõbralikud suhted, aga samas ka rõhutatakse, et peaks ähm, vältima seda, et Venemaa areneks vaenulikus suunas. me ei taha siin, et tekiks selline ähm, isetäituv ennustus me peaksime siiski arvestama kõikide osapoolte huvidega ja ma arvan, et NATO kakskümmend kakskümmend seda ei tee, see küll kinnitab avatud uste eh, strateegiat, eh, seda Gruusia ja Ukraina suunal ning eh, Venemaa ettepanekutele Euroopa Atlandi julgeolekuruumile, need ettepanekud on tagasi lükatud. sooviksin teie arvamust selle kohta, nüüd härra Silvestri, palun ja siis proua Marinaki ja siis proua Arbatova um,. Uh, härra Pütikoferile tahaksin vastata, et ma ütlesin, et NATO tagab täna vähem julgeolekut, kui ta seda kunagi tegi, see ei tähenda ka seda, et, et teised institutsioonid võimaldavad kollektiivset kaitset kahjuks on meie kollektiivse kaitse institutsioon kui selline vähenenud, nõrgenenud. mida meil siis on vaja? põhinõue Euroopas. kui me arvame, et tõesti mingeid ohte tekib ja läheb vaja kolli-, kollektiivset kaitset, on see, et USA seisaks meie kõrval ja täiendaks meie ebapiisavat äh, suutlikkust. probleem on selles, et ähm, et kas USA tuleb, kui meil teda vaja läheb. see ei ole sugugi nii kindel täna, kui see vanasti oli. Öelgem seda nii, et ma ei arva, et Euroopa Liit läheks USA-le või NATO-le, NATO või purustaks NATO ainus äh, riik, mis äh, NATO võib lammutada või öelgem, vähendada NATO rolli, on USA ja NATO-l lihtsalt ei ole võimalust siis enam sellist abi ja ja toetust anda, nii nagu näiteks äh, USA soovib diskussioon ei peaks keskenduma sellele, kuidas NATO-st parem olla, vaid sellest, kuidas oleks võimalik oma esindatust paremini tagada. näiteks küsida, mida soovitakse tulevikus saavutada, mis on osapoolte huvid Jeltsin üheksakümmend kolm ja kõik see üldine diskussioon selle kohta, millest rääkis Nadia Arbatova, see, selle kohta tahaksin lihtsalt öelda, et Venemaa jaoks on probleem äh, mõista, mida ta ise tahab. nii nagu, kui ma ise nüüd äh, hästi aru sain Venemaa viimasest sõjalisest doktriinist, siis äh, selle vist töötas välja Venemaa peastaap ja Kaitseministeerium, siis eh, nende jaoks on põhi, põhivaenlane ikka veel NATO. Nemad teevad vahet ka põhiliste ohtude ja riskide vahel. selge on see, et kui Venemaa jaoks jääb põhiohuks ikka veel NATO, kuigi see ei ole nii-öelda operatiivoht, Äh, siis on väga raske mingisugust ühist julgeolekudokumenti koostada. ma arvan, et see ongi venelaste probleem, ma arvan, et me ei peaks kartma, et Venemaa hakkaks Lääne-Euroopa üle või Euroopa Liidu üle domineerima. võib-olla lau-, hoopis vastupidi, Venemaa lihtsalt kardab, et Euroopa kult-, lihtsalt kultuuriliselt ja majanduslikult hakkab Venemaa üle do domineerima. aga väga hea oleks, kui venelastel endal oleks selge arusaam sellest, mis nende julgeolekut tagab. kolleeg Pütikofer küsis minu käest Euroopa Liidu julgeoleku kohta. kõigepealt tugevast julgeolekust või hard security, ma ei tea, kas seda nii nimetada, kuid äh, Balkanil oli see, äh, see just Euroopa Liit, kes raamistiku paika pani ja USA toetas Euroopa Liitu. Euroopa Liit äh, oli tegelikult nii-öelda korraldaja ja USA toetas teda. põhiküsimus on selles, nagu te ise ütlesite, et NATO, Euroopa Liidu debatt on nagu teoloogiline vaidlus, aga tegemist on inimestega, kes erinevates linnades, erinevates amet, ametites istuvad ja nad ei suhtle omavahel küsimus ei ole selles, kas NATO on, NATO-t tuleb vastandada Euroopa Liidule, vaid küsimus on selles, mida saab koos ära teha, et uutele julgeolekuväljakutsetele vastu seista, millised võimekused meil on. tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel mõisteti kuidagi nii, et, et üks institutsioonidest peaks kuidagi ette astuma, kui on, kui on kriisiga tegemist ja see lahendamata küsimus on see, et kumb on esimene, kas NATO või Euroopa Liit aga sellel debatil ei ole enam mõtet. see debatt lõppes Berliin pluss äh, äh, kokkuleppega, äh, kus otsustati, et kui NATO midagi teeb, siis Euroopa Liit täiendab protsessi oma, oma vahenditega, näiteks Kongost, aga Euroopa Liidul endal ei ole tõesti mingeid transpordi ega ka luure vahendeid. ameeriklased saavad kohale lennata küll, aga, aga näete, Euroopa äh, alati ei saa. sarnaste võimaluste juures saab otsustada, kumb enne äh, nii-öelda areelile äh, astub või siis astutakse koos näiteks nagu Balkanil või Afganistanil või siis kumbki äh, ei, ei lähe välja. jälle äh, kõik sõltub tahte kohali-, koalitsioonist. Äh, kum-, kummaski organisatsioonis on liikmesriigid ja alati tuleb nende vahel ära otsustada, mida teha, kas astuda vastu uutele väljakutsetele või mitte. üks võimalus on kasutada Berliin plussi NATO muide tsiviilvaldkonnas äh, ei tee eriti palju, aga Euroopa Liit siiski teeb ja USA-l ja NATO-l võib vaja minna Euroopa Liidu vahendeid samuti. seega mm, tuleb ära otsustada, kes millal etteotsa asub. samuti räägiti äh, ebakindlalt äh, Euroopa Liidu julgeolek, vaadetest Euroopa Liidu julgeolekule mm, äh, välisminister Clinton ütles, et tema soovib Euroopa Liitu kaasata partnerina, neil on olem-, sest neil on olemas tsiviilvahendid, suursaadik Herbs on olnud mitmel korral Brüsselis ja püüdnud kindlaks määrata, millised on koostöövõimalused Euroopa Liiduga. ma ei tea, kas Euroopa Liit on vastanud, meil on muide eh, nimekiri äh, ohustatud riikidest, mõlemal meil on, aga me ei jaga neid nimekirju, me ei, ei, oleme ise kumbki need koostanud omaette, aga miks me siis nüüd, me ei vaheta neid nimekirju, seda teavet, miks me, miks me ei vaheta ametnikke, tsiviiltöötajaid, nüüd on ametis äh, näiteks äh, Lady Ashton, võib-olla seda saaks arutada, siiani on USA ettepanekud äh, lihtsalt tähelepanuta jäänud ei saa öelda, et USA pole midagi teinud, ma ei saa öelda ka, et USA on äh, ebalev, võib-olla e e on ta ebalev sellepärast, et Euroopa Liit on ise enda suhtes ebalev. mõnikord me lihtsalt äh, ei mõista, milles debatt seisneb. Lissaboni leping on muide väga hea näide selle kohta, Washingtonis inimesed lihtsalt arvasid, et asjad on palju hullemaks läinud, kui äh, rääkida koostööst, sest pilt on nii segaseks muutunud pärast seda, kui Lissaboni leping nüüd vastu võeti, pärast seda, kui kaheksa aastat räägiti meile, et koostöö läheb lihtsamaks, ala-, et, et sellest alates saab olema üks telefoninumber Euroopa Liidul, mis, mis alati vastab, ehm, USA on muide <laughs> öelnud ja mina olen alati öelnud, et Euroopa Liit on ainus rahvusvaheline organisatsioon, kuhu me ei kuulu maailmas, aga aga me oleme võib-olla ebalevad sellepärast, et Euroopa Liit on senini ise ebaleval seisukohal olnud suur tänu. ja nüüd äh, suursaadik Marina Aki, palun, ja siis proua Arvatova. suur tänu, ma tahaksin teha nii lühidalt kui võimalik. nüüd tagasi vaates äh, tuleb muide kahetsust avaldada, et OSCE ei ole igal pool kohal, kus ta peaks olema rahvusvaheline üldsus on küll kohal, aga alati on vaja erinevaid pooli selleks, et äh, tõendeid koguda, mis on juhtunud, mis on toimunud, rääkimata sellest, milline must auk jäi järgi pärast seda, kui äh, püüti Gruusias äh, demokraatiat üles ehitada. muide, see oli üks äh, oluline osa OSCE tööst Gruusias, aga praegu ei ole mingit head tahet enam üles näidatud. kokkuvõttes on õppetunnid saadud, äh, kõik püüavad ikkagi väga hoolikalt edasi töötada, aga muide, kui üks missioon on kinni pandud, siis seda on ellu alatada pärast väga raske kui meie olime eesistujad, siis me võitlesime kuus kuud, aga lõpuks me lihtsalt andsime järele, sest me jooksime äh, vast- või võitlesime vastuvoolu, kolmekümnendal juunil pandi missioon kinni, aga me loodame ikka veel, et kunagi on võimalik edu saavutada. suur tänu, proua Arbatova! suur tänu, kõigepealt tahaksin natukene äh, Stefanot äh, parandada NATO küsimuses Venemaa sõjalises doktriinis ei defineerita NATO ähm, laienemist mitte ohuna, mitte hädaohuna, vaid ohuna ja mina arvan, et ähm, Venemaa kriitiline eh, positsioon NATO suhtes ei oleks kunagi välja kujunenud, kui ehm, pärast bipolaarse maailmakorra kokkukukkumist oleks NATO end reforminud ja, ja mitte jäänud oma bipolaarse lähenemise juurde. alati on võimalik eh, eh, mitmeid aspekte ühendada. Venemaal me, aga meie arvame, et ehm, me peame valima, ei saa olla natukene rase. kriisid kujunevad välja kohtadel, aga põhipõhjus võib olla just selles, et NATO ja Venemaa vahel olid erinevused, Venemaa kartis, et Euroopa muutub NATO NATO käsualuseks ja Kaukasuse kriis tulenes ka sellest, olgem nüüd ausad. ja nüüd OSCE-st. Venemaa oli pärast külma sõja lõppu muide väga entusiastlik OSCE uue rolli suhtes, aga kahjuks Lääs oli täiesti ükskõikne OSCE äh, transformeerumise suhtes. postkommunistlikus maailmas äh, muutus NATO keskseks julgeolekuorganisatsiooniks ning Venemaa siis tagas julgeolekut SRÜ ruumis mida me ka ei arvaks, OSCE jääb alati kõige suuremaks laia poliitilise debati foorumiks Euro-Atlandi regioonis, aga OSCE ise muide äh, liigutas oma rõhu traditsioonilistelt missioonidelt äh, Viinist itta ja äh, humanitaarküsimustele. minu arvates on väga raske OSCE-d muuta bipolaarse korra järgses maailmas uueks julgeolekuinstitutsiooniks. kui seda tõesti reformitaks, siis saaks midagi saavutada, aga siis oleks tegemist täiesti uue institutsiooniga. Euroopa Liidu Venemaa suhete kohta võib öelda, et loomulikult on Venemaa ja Euroopa Liidu vahel sügav usaldamatus. miks? pärast Nõukogude Liidu kokkukukkumist olid meie ootused väga kõrged. muide, ka Euroopa Liidu poolel. Euroopa Liit uskus, et Venemaast saab õitsev demokraatia üleöö. Venemaa ootis, ootas väga, et Euroopa Liit aitaks tal oma kohta leida bipolaarse maailmakorra järgses maailmas. aga meie ootused luhtusid ja mm, samas võib öelda, et üheksakümnendad aastad olid Venemaa lääne suhetes kõige soodsam periood äh, ning samas peab ütlema, et ka NATO laienemise otsused võeti vastu sel perioodil, siis kui Jeltsin juhtis Venemaad. me saime aru, et NATO liikmelisus oli de facto vajalik eeltingimus astumaks Euroopa Liitu, postkommunistlikus Euroopas kõigepealt astuti NATO-sse, siis äh, saadi ligipääs Euroopa Liitu. isegi siin mängis NATO väga negatiivset rolli. partnerlus moderneerimise nimel aga või võimaldab aga meie suhetele uue vundamendi luua. majanduse kaasajastamine peaks käima poliitilise moderniseerimisega käsikäes. kui me räägime näiteks otsevälisinvesteeringutest, siis äh, me peame hea äh, keskkonna, äh, õhkkonna kodus, kodumajanduses looma. see tähendab seda, et Venemaa hakkab järk-järgult demokratiseeruma. tänan, Äh, võib-olla äh, võtate nüüd kokku meie diskussiooni. Mm, lubasin, et ma teen lühidalt, vaatan härra Brokile ja vaatan siin äh, härra Sarjus Volski peale, kes tahavad juba välisteenistuse teemal sõna võtta. Mm, peab ütlema, et me ei ole süüdi, me tegime kõik endast, andsime endast kõik, et diskussioon äh, õigeaegselt läbi saaks, aga nüüd Madeleine Albrighti grupi raportist kõneldes äh, peab ütlema, et oodati, et see lahendab kõik probleemid, loomulikult on see võimatu missioon. ja äh, tahaks, ta, ütlesin seda juba meie diskussiooni alguses. meie aga Euroopa Parlamendis peaksime jätkama neid kõnelusi, neid arutelusid, kutsuma siia eksperte ja liikmesriikide parlamentide liikmeid, jah tahaksin ka öelda, et suur tänu meie sõnavõtjatele ja ekspertidele. olen kindel, et see ei ole, ei jää sugugi viimaseks debatiks, suur tänu. So uh, we thank you all. suur tänu kõigile ning uh, suur tänu ka meie külalistele ja nüüd siis uh, viimane päevakorrapunkt tänases päevakorras, puudutab see Euroopa välisteenistust. ning nii palju taustaks. kahekümne esimesel juunil, esmaspäeval Madridis härra Brock koos härra Verhofstaffi, härra Gualtieriga osalesid äh, nõukogu eesistuja, riigikomisjoni ja välisteenistuse ja kõrgema esindajaga välisteenistuses puudutavas kohtumisel lepiti kokku siis ähm, selle teenistuse iseloom ja selle loomise tingimused ja nüüd siis härra Brokile sõna, kes meile laias laastus tutvustab seda kokkulepet ja siis juba arutelu, nii et härra Brok, teil on sõna suur tänu, härra esimees, lugupeetud kolleegid, suur tänu selle ette, äh, võimaluse eest siin teile see ettekanne pidada. me jõudsime kokkuleppeni. ja see ei seo meid äh, seadusandliku protsessiga, loomulikult äh, toimub normaalne menetlus. seal on olemas ka osapoolte avaldus seda teevad kõik, kes peavad oma institutsiooni toetust öö, otsima. ning öö, siin siis peetakse meie komisjone, juhtivateks komisjonideks Euroopa välisteenistuse loomises Euroopa Parlamendis. nüüd, mis puudutab tulevasi menetlusi, siis ma arvan, et selge on see, et formaalne seadusandlik äh, äh, protsess äh, personalieeskirju ja personalieeskirja, finantseeskirja osas enne suvepuhkust paraku lõpule ei jõua. konsultatsioonimenetlused peaksid algama järgnevatel päevadel. see muidugi sõltub ka fraktsioonide esimeestest. meil on homme ka parlamendi presidendiga kohtumine, komisjonide esimeestega ja ma näen, et ka härra Koltjeri on siin, kes äh, samuti äh, osales äh, kohtumisel ja ja temagi on arvamusel, et me jõudsime väga paljudes valdkondades väga kaugele ja seetõttu võiksime me menetluse võimalikult kiiresti lõpuni viia, et mitte keegi ei tuleks selle mõtte peale, et kuidagi sellest kokkuleppest mingeid äh, kõrvaleteed leida, seetõttu ma teeksin ettepaneku, et ma homme esitan teile oma raporti eelnõu ja see on samasugune raport, mille on koostanud ka härra Verhofstadt, et siis me ei pea hakkama siin hakkama keerulist dokumenti koostama ja, ja siis otsustatakse ta kuskil mujal natukene muuta. ma kuulsin, et põhiseaduskomisjon otsustas esmaspäevaks äh, oma arutelu pidada. nii et äh, Strasbourgi nädalal toimub äh, ka koosolek ja me võime Silvioga äh, vaadata, et võib-olla me saame homme juba vastava tähtaja kokku leppida, et me neljapäeval saaksime täiskogule juba tulla selle dokumendiga, nii et me peame vaatama, kuidas äh, meil see ajaliselt õnnestub. ja ma loodan ja arvan, et see on õige tee selle menetluse lähe-, äh, edasiviimiseks. niisiis, eilne tulemus. kes sellega ei ole nõus, see peab tegema muudatusettepanekuid. ja kui muud, kui muudatusettepanekud äh, hakkaksid raportit äh, muutma väga olulisel määral, siis ma ütleksin, et me oleme läbirääkimisi kehvasti pidanud. kuid ma arvan, et äh, järgnevatel päevadel ja ka tulevastel aruteludes ma loodan teie toetusele me soovisime saada tõhusat teenistust, äh, sellist teenistust, äh, mis täidab ka kõrge esindaja äh, kolmekordset, kolmest rolli. me soovime ühenduse tasandil edasi minna selle teenistuse tööga kuid me saame loomulikult aru, et siin on tegu ähm, hübriidteenistusega, siin on tegu jagatud äh, vastutusega, jagatud pädevusega ja siin on ka äh, valitsustevahelise jagatud pädevusega. me teame, et ÜVJP on ühenduse pädevuses ja seetõttu kõrge esindaja koordineerib ja võimaldab välisteenistuse tõhusa töö ja välispoliitika sidususe. see tähendab, välispoliitikale osas on tal koordineeriv ülesanne. ja ühenduse meetodiga me soovime tagada seda ja me oleme seda ka lepingus kirja pannud ning ka selliste oluliste poliitika valdkonnas nagu arengupoliitika, naabruspoliitika, kõrge esindaja koordineerib neid poliitikavaldkondi, teenistused teevad koostööd, teevad koostööd komisjoni öö, äh, osakonnad ja välisteenistus ja kõrge esindaja teeb siin koostööd pädeva volinikuga. ja see toimub siis äh, kas äh, arengukoostöö või äh, naabruspoliitika volinikuga koostöös? kõik eelarvelised küsimused on ähm, rubriigis osas kolm, seal on ka välispoliitika äh, kulud. ja sellega on ka Euroopa Parlamendil õigus ähm, äh, kontrollile eelarve üle. välisteenistus jääb komisjoni struktuuri alla ja administratiivkulutused lähevad äh, osa kümme alla ning härra Koltieri, kes on äh, eelarve küsimustes palju osavam kui mina, tema võib-olla saab selle kohta ka tuua rohkem detaile ja üksikasju. me peame siin aga tagama selle, et siin eeskirjadest rakendatakse neid eeskirju, mis äh, kehtivad ka komisjonile. niisiis eelarve, eelarve kontroll ja eelarve kinnitamise osas ka ka sõjal-, sõjaliste tegevuste osas on nüüd eelarve osas meil kontroll, nii et siin ei jää enam asi sellise härrasmeeste kokkuleppe juurde, nagu see seni oli. nii et me oleme saanud natukene endale mõjuvaldkondi juurde, kontrollivaldkonda juurde. kui me räägime siin aruandekohususest, millest me rääkisime juba viimasel koosolekul, siis äh, ÜVJP osas peab kõrge esindaja juba enne missioonide, enne missioonide öö, äh, koostamist äh, meile ülevaate andma sellest missioonist. nii et me ei pea hakkama siin kordama, me, kellega kõrge esindaja peab siis missioonide osas veel koostööd tegema, siis eesistujariigi ja nõukoguga ka nõukogu äh, vastavas äh, protokollis on äh, kinnitatud millise struktuuri alla välisteenistus jääb. nii et siin on kaasatud ka nüüd nõukogu, mitte ainult komisjon ja ma arvan, et see on, see on äärmiselt oluline just ka see institutsioonide vaheline sidumine välisteenistuse raames ja see on seotud ka mm, riskkontrolliga eelarve küsimustes. Ähm, ka siin äh, parlament saab endale kontrolliõigused, eriti siis meie eelarve kontrolli äh, komisjon. personaliküsimused. üks kolmandik äh, personalist on riiklikud ametnikud, liikmesriikide Äh, ametnikud. ja need ametnikud saavad siis äh, normaalsetes ähm, konkurentsitingimustes, nii nagu need on meie institutsioonis ette nähtud, äh, saavad ka taotleda Euroopa Liidu ametniku kohta, nii et kui neil on olemas vastavad pädevused, vastavad oskused, kui äh, on ka kohti välisteenistuses, siis neil on võimalus sellele äh, äh, kohale konkureerida, nii et selle, selle lahendusega me üritasime ka lahendada selle mm, senise diplomaatide lojaalsuse ähm, probleemi. sellepärast, et me soovime tagada ikkagi, et diplomaadid teeniksid seda välisteenistuse huve ja mitte oma koduriigi huve, sest selline kipub olema inimeste natuur vähemalt. vähemalt kuuskümmend protsenti, vähemalt kuuskümmend protsenti kõikidest teenistujatest on alalised Euroopa Liidu ametnikud me ei teinud enam mingisugust vahet nõukogu ja ametniku, äh, vabandust, nõukogu ja komisjoni ametnike äh, vahel, sellepärast et äh, Äh, siin on tegu alaliste Euroopa Liidu ametnikega ja ma arvan, et sellega on ka tagatud äh, see, et üks kolmandik, äh, vähemalt üks kolmandik saab siis tulla liikmesriikidest. ja siin on mõelnud, mõeldud ka erijuhtumite jaoks, ehk siis inimesed äh, sõjaväevormis. nii et äh, ka nemad käivad siin personali alla. see on teine selline kaitsemeede, mis me oleme samuti siin lepingusse sisse kirjutanud. ja siin saab ka äh, äh, personali osas valitsustevahelisi kokkuleppeid sõlmida. ma arvan, et kõige suuremana võitjana on tulnud sellest arutelust välja meie komisjon, kes on saanud siin väga palju kontrollipädevusi ja ka ÜVJP osas me oleme oma komisjoni parlamendi jaoks saavutanud palju edusamme. mis puudutab nüüd konfidentsiaalseid dokumente, siis seni meil oli selleks nii-öelda viie isiku äh, rühm, kes äh, sai ligipääsu dokumentidele. nüüd on meie soovime nüüd seda ligipääsu laiendada ja teiseks on ka kinnitatud, et komisjoni esimehed ja ka parlamendi president saavad kirjutada proua Ashtonile, kui nad soovivad saada juurdepääsu näiteks Afganistani puudutavatele dokumentidele, kui me parajasti Afganistani raportiga tegeleme et siis härra Puusek kirjutab äh, proua Ashtonile, et äh, äh, parlamendiliige X soovib saada juurdepääsu nendele dokumentidele seoses selle raportiga. see on väga oluline. eelmisel aastasajandil ma olin ise selle komisjoni esimeheks ja me alati unistasime sellest, et meil oleks a priori võimalus, proua Koomes mäletab seda aega. ja me tihtipeale, me ei saavutanud oma eesmärki aga nüüd, nüüd me saame selle juurdepääsu. ma arvan, et see on meie komisjoni jaoks väga oluline olukorra äh, paranemine. sellepärast, et nüüd me saame äh, samasuguse, äh, samasuguse pädevuse ja õiguse ähm, välispoliitika küsimustes, nagu on rahvusparlamentide välispoliitika komisjonidel et meie võimalusi on tõesti tugevdatud praeguse lepinguga. kõrge esindajad võivad esindada ka volinikud, eriti kui tegu on äh, teemadega, äh, kus on erinevad pädevused. ja selline uus korraldus võimaldab äh, meil ka äh, täiskogude aruteludes, äh, aruteludele minna tugevamatena, siis meile ei saada enam öelda, et kõrge esindaja on praegu näiteks Indias, et siis saadetakse tema asemele esindaja, nii et me saame ikkagi välispoliitilisi arutelusid pidada kõrgel tasand, tasandil. ja seetõttu me saame oma tegevust äh, läbi viia äh, rajanedes sellele tõsiseltvõetavale baasile, äh, mis on vajalik meie rolli täitmiseks. et samuti välispoliitika on palju tugevamini kaasatud nüüd Euroopa Parlamendi rolli tugevdamisse, me oleme Euroopa Parlamendile väga olulised pädevused taganud nüüd äh, jäävad ühenduse küsimused lahendada ikkagi äh, volinikele, ühenduse tasandile. ja äh, praegune teenistus on kujundatud palju tõhusamaks, kui oli senine niinimetatud Solana teenistus. tollal sooviti küll palju asju parandada, kuid tegu oli siiski kolme institutsiooni vahelise kompromissiga ja seetõttu oli olukord keeruline. ja ma leian, et me jõudsime väga hea kompromissini, ma tean, et kolleegid hakkavad näpuga näitama, et see pole õige ja see peaks olema teisiti ja kindlasti tuleb keegi välja ka mõttega, et äh, mõni lepingupunkt seab ohu alla kogu ähm, välisteenistuse. ja loomulikult me üritame kõikide muredele vastu tulla, kuid kui mitu institutsiooni läbirääkimisi peavad, siis me peame tagama ikkagi tasakaalu ja ma pean ütlema, et praegune olukord on siiski parlamendi jaoks positiivsem. loomulikult võiks see olukord olla veel parem parlamendi jaoks, kuid sellegipoolest see, mis me oleme saavutanud, on väga positiivne. ma kuulsin just äh, härra Sajusvolski äh, minu taga tegi kommentaari, ta on küll ka viimastel kuudel väga äh, süvitsi tegelenud just soolise süvalaiendamise küsimusega. niisiis, see on veel ka põhjenduspunktidesse kirjutatud. ja kui aastaks kaks tuhat kolmteist ei ole piisavalt saavutatud, siis me saame ülevaatamise faasis ähm, vaadata, kus meil on vaja veel rohkem vahendeid. aga igal juhul see sisu, mida me soovisime, see on ka kompromissis, kompromissvormis siiski meile rahuldust tekitav. suur tänu! suur tänu! mul on ainult praegu tõesti tõsiselt kahju, et ma ei ole äh, piisavalt noor, et kandideerida sinna teenistusse tööle, ma olen liiga vana. mul oli nimelt üks kvalifikatsioon täidetud, et äh, uus karjääriredel avaneb teenistuses kõigile, kes tahavad äh, ainult juhus, et euro jääb paika, ei saanud aru, mida ütles härra Brock. nüüd härra Gualtieri, teie saate järgmisena sõna, sest et te osalesite ka eilsetes aruteludes. ja siis saavad sõna koordinaatorid, härra Salafranca, proua Neits ja härra Tšanõk. ja siis härra Sarjus Volski, Janjes ja proua Lösing ja proua Lunatšek, kes on koordinaator, saab sõna ilmselt enne proua Lunatšeki, jah, ma tahaksin ka koordinaatorite seas sõna võtta, sest et pean minema tagasi Kosovo parlamentaarsele kohtumisele. härra Gualtieri, teie siis saate esimesena sõna, ühesõnaga. suur tänu teile, härra esimees mina omalt poolt tahaksin jätkata sealt, kus härra Prokk lõpetas nimelt tegemist on kompromissiga, kompromiss, mis äh, saavutati väga rasketel läbirääkimistel mitme institutsiooni vahel ja kujutab see endast kompromissi, mis äh, saavutati ka konsultatsioonimenetluse käigus. seega on täiesti selge see, et parlamendil on ainult siin nõuandja rolli, seda ärgem unustagem läbirääkimiste lõpplahendust analüüsides. piisab tegelikult ainult kahe le tulbale keskendumisest dokumendis, mis teieni varsti teile jõuab, enne Ashtoni aegne tegutsemine ja pärast läbirääkimiste lõppu jõutud kokkulepe ja siis on näha, kui te neid tulpasid loete, et parlament on suhteliselt hästi hakkama saanud oma tööga. ning äh, osaline kaasotsustusmenetlus on tagatud. ehk teisisõnu muudeti midagi, mida paljud pidasid muudetamatuks. seega minu meelest metodoloogilisest vaatevinklist selle menetluse käsitamine, kasutamine on meie jaoks äh, üks tõsine võit. ja sisuliselt ka minu meelest on tulemus hea me oleme vältinud kahekordset riski. kõigepealt vältinud seda, et kujuneb välja väike ja väga ambitsioonikas äh, välisteenistus see oleks viinud tõsise topelttöönini komisjoni ja teenistuse töö vahel, nii et äh, oleme seda vältinud, sellepärast et muidu meie välispoliitika ei oleks olnud järjepidev ja lõppkokkuvõttes ei ole see teenistus ka midagi sellist, mis seisaks väga kaugel ühenduse meetodist. meie eesmärgiks oli küll võidelda ambitsioonika teenistuse nimel, kuid mille pädevus oleks piisavalt lai. seostades seda siis äh, ühtlasi nii palju komisjoniga kui võimalik ning ühenduse lähenemisega. seega ma arvan, tulemus on hea veel kord kui me vaatame siis saavutatud muudatusi, eriti planeerimise osas, finantseerimise osas, komisjoni ja volinike vaheliste pädevuste jaotumine, see kõik on minu meelest hästi lahendatud ja ka kriisijuhtimise vallas, mida alguses peeti puutumatuks, on nüüd paremini lahendatud ja kirjas on see ka teenistuse struktuurialases avalduses seda kõike vaadates ja nõukogu esialgset ettepanekut vaadates on minu meelest nüüd küll eh, saavutatud see, mida parlament on soovinud, ehk teisisõnu järk-järguline valitsusevahelise, valitsustevahelise muutuse integreerimine eh, sõjalise ja ühenduse meetodiga. eelarve osa on äärmiselt tehniline oma iseloomult kuid äh, me oleme probleemide hulka vähendanud. Äh, see hulk oleks palju suu-, palju suurem olnud, kui äh, teenistus oleks jäänud komisjoni struktuuridest välja täiesti. ja siis volinikega konsulteerimine erinevate eelarveosade osas ja nii edasi, operatiivkulud, operatiivkulude rahastamine, kõik need küsimused on siin sees ähm, eelarve heakskiitmismenetluse kindlakspanemine, tagatised, äh, et teenistuse audit läheb Olafi ja Kontrollikoja auditeerimise alla ja ühesõnaga terve rida tagatisi ja kõigele lõpuks siis veel see personalimõõde. oleme toonud sisse selle, et ähm, geograafiliselt ja sooliselt on tasakaal natuke parem. alles ei ole jäänud esialgne ettepanek, kuid äh, edasiminek on olnud siiski tõsine. Äh, tulemus on hea, parlamendil on maksimum pädevus, maksimum, mida oli võimalik välja pigistada. võib siin vaielda selle üle, kas nõukogu tegi, andis endast kõik, aga see ei ole oluline praegu ilmselt ja härra Prokk rääkis juba personalist ja veel parlamendi kontrolli mõõde, ka see on väga oluline. meil on siin äh, kümme punkt, kümnesse punkti pandud kogu see teema kokku ja punktid äh, üheksa ja kümme on väga olulised. nimelt punkt kümme äh, redefineerib ühtse julgeoleku, ühtse välise julgeolekupoliitika rahastamise ümber ning missioonide rahastamine tänu sellele läbipaistvam, tagatud lisaks ka parlamendi järelevalve. nii palju meetodist ja sisust, aga, aga ka natukene kalendrist läbirääkimised olid tõesti väga keerulised, e, palju komisjon e, huvitab see asi, nüüd peavad e, need komisjonid ja fraktsioonid selle asja üle vaatama, alles siis saab otsustada, kas parlament saab seda toetada või ei. ja juulis peaks siis hääletama Broki ja Verhofstadti raporti osas. on väga oluline, et meie komisjon ja teised äh, seotud komisjonid ei hakkaks aga siin nüüd äh, ette ennustama oma seisukohtade väljakujunemist ja seda, et kas juulis on võimalik hääletada või mitte. ma kutsuksin üles teid, nii nagu härra Pokk tegi, et kui, et järgigem õiget menetlust, üritame asja juulis võtta ette. aga laskem fraktsioonidel ja teistel komisjonidel ikkagi ise otsustada selle kalendri osas, aitäh. härra Salafranca, suur tänu, härra esimees. mul on kaks erinevat tüüpi märkust, kõigepealt sisuliselt paar märkust. aga esituseks, äh, esiteks tahaksin tänada kõiki läbirääkijaid, see nende poolt ära tehtud töö on viinud äh, tõsiste edusammudeni ja suurte hüpetega on edasi liigutud kõigepealt poliitilise vastutuse küsimus, et äh, kõrgem esindaja on vastutav meie koja ees, see tuleb nüüd väga selgelt välja aga üks asi nõuab selgitust. ja pöördun meie kahe komisjoni raportööri poole, nimelt, et kas see dokument, mida praegu siis läbi räägitakse, kas äh, siia on võimalik sisse tuua mõningaid muudatusi, kui ei, siis noh, on tegemist ju aja raiskamisega meil siin praegu. mulle tundub, et mõnede kolleegide jaoks oleks kasulik see, kui me ei teeks asju paralleelselt. kõigepealt poliitilise kokkuleppel äh, jalule seadmine, siis seadusandlik pool ja seadusandlik protsess kasutusmenetluse alusel, mis läheb siis nüüd parlamendi kätesse. mis puudutab poliitilisi küsimusi, siis muudatused äh, finantsmäärusesse ja personalimäärusesse peavad selgelt arvestama ka igasuguste poliitiliste kokkulepete sisuga muidugi. nii et ainus, mis mul öelda on, härra esimees, on see, et äh, väga oluline on see poliitiline kokkulepe saavutada, see on läbirääkimiste protsessi kõige olulisem osa. kui, nii nagu härra Prokk on öelnud, muutusi on võimalik teha, kui nad ei ole just öö, äh, väga suured ja olles ära lugenud kõrgema esindaja seisukoha, on mul veel mitu märkust, mille ma hea meelega sellele poliitilisele kokkuleppele lisaksin, näiteks punkt lõikes üks, kus räägitakse ühtse välis- ja julgeolekupoliitika järelevalvest ja sellest, kuidas seda tehakse, viidatakse juhatustele, ilmselt laiendatud juhatustele ikka. Öelgem see siis ka välja. lõikes neli räägitakse sellele, et konfidents, konfidentsiaalsetele dokumentidele äh, mingil välja valitud grupil on juurdepääs, aga siis ütled, öeldakse samas lõigus, et kõrgem esindaja teeb ettepanekuid muudatusteks tänastesse sätestesse mulle küll tundub, härra esimees, et parlamendiga tuleb läbirääkimisi pidada nende muutuste osas, aga seda ei ole sugugi välja öeldud. see on kohustus, mille kõrgem esindaja endale peab võtma, minu meelest praegust süsteemi tema küll üksinda ühepoolselt muuta ei saa. lõikes viis viidatakse delegatsioonijuhtide osalusele Euroopa Parlamendis, see on väga oluline, räägime siin eh, siis nende delegatsioonide juhtide kohtadest, mida parlament peab strateegiliselt oluliseks. aga võib-olla mõttekas rääkida ka mitteametlikul tasandil. parlamendi rolli tuleb kaitsta. loomulikult see tekst äh, ei tee mingisuguseid ennu-, ennustusi selle teksti osas. aga kui me ei pea neid kuulamisi edukateks, siis muidugi kuulutab see dokument ka juba nii mõndagi ette. viitaksin tagasi sellele, mida ütlesite täiskogus äh, teenistuse eest et see peaks olema komisjoni juures selleks, et ühenduse meetod jääks jalule. alguses äh, räägiti sellest, et kolmandik äh, personalist äh, tuleb liikmesriikidest ja siis kolm, kolmkümmend prots-, kolmandik nõukogust ja kolmandik komisjonist, nüüd on ettepanek et, et kuuskümmend protsenti on Euroopa Liidu ametnikud see tähendab seda, nõukogul on kakssada ametnikku, komisjonil kaks tuhat, nii et see on natukene segane, kuidas see asi tagatakse. ja öeldud on, et liikmesriikide diplomaatilise korpuse esindajad peavad saama vähemalt kolmandiku kohtadest ja siin on kuskil siis see kümme protsenti, mille osas on veel segadus, kas see on jäetud selleks, et paindlikkust tagada aga äkki äh, selgitaksite mulle seda, mis selle kümne protsendiga siis saab ja menetluslik küsimus? kõrgem esindaja vastavalt läbirääkimiste tulemusele teeb äh, avalduse täiskogu ees, aga mulle meeldiks, kui seda äh, avaldust parandatakse siis vastavalt minu ettepanekutele ja resolutsiooni eelnõu peaks jõudma parlamendi ette kindlasti juulis, nii et me saaksime vastavad meetmed vastu võtta edasiste menetluste osas ja üldiselt see kalender on ka segane, härra Prokk ütles, et esmaspäev on siis nüüd paigas. põhiseaduskomisjoni aruande esitamiseks ja mulle väga meeldiks, kui meil ka oleks selge, millal me peame tegutsema. ma oleks arvanud, et enne pressikonverentsi oleks kolleegid ka meid teavitanud. Thank you, Mrs Neits, please. Anni Neits. härra esimees, lugupeetud kolleegid, ma sooviksin alustada kõigepealt sellest, et äh, läbirääkijaid äh, härra äh, Brocki ja härra Verhofstadti ja härra Gualtieri õnnitleda saavutatud tulemuse puhul. ma arvan, et see, mis on saavutatud, läheb kaugemale sellest, mida me lootsime saavutada. ja seda just läbirääkimiste alguses, kui eriarvamused olid väga suured näiteks nõukogu ja parlamendi vahelised seisukohad äh, finantsküsimustes, finantskontrolli küsimuses, ähm, parlamendi pädevuses finantsküsimustes olid äh, väga suured. niisiis, minupoolsed õnnitlused kolmele läbirääkijale positiivseid ähm, aspekte on siin juba rõhutatud, nimelt äh, fakt et, et kuuskümmend protsenti äh, personalist tuleb ähm, Euroopa Liidu alaliste ähm, ametnike ringkonnast. see tähendab, et äh, delegatsioonide esimehed saavad oma ähm, ähm, mandaadi üle võtta. et me saame ka paremini, paremat järelevalvet äh, teostada JKP missioonide osas. et me saame paremini osaleda ka valimisvaatluste delegatsioonides, need on kõik positiivsed äh, punktid. nüüd, mis puudutab kriisi ohjamist ja rahu tagamist ja et need on nüüd kaasatud välisteenistuse ülesannete alla. ma leian, et see on oluline. ma leian, et see on oluline, et see on praegu ka äh, lepingus äh, praegu kirjas ja et seal on ka Äh, kinnitatud, et kõrge esindaja äh, vastavalt äh, lepingule peab aru and-, on aruandekohuslane ka Euroopa Parlamendi ees. ma arvan, et see on ka selleks suhtluskanaliks, mida ka kolmandate riikide delegatsioonid kindlasti saavad kasutada et üleüldiselt ma olen äh, rahul selle tulemusega, minu fraktsioon on rahul nende tulemustega. me tõesti leiame, et see äh, tulemus on parem sellest, mida me öö, äh, oskasime loota läbirääkimiste alguses. mis puudutab ajakava, tõepoolest, me oleme ühel nõul selles osas, et, et suur osa olulistest otsustest tuleb võtta, tuleb langetada juuli täiskogus kas see nüüd äh, õnnestub kõikide tekstide osas, seda tuleb veel vaadata. see tuleb vaadata, kui kiiresti need tekstid tulevad, kui kiiresti parlamendikomisjonid tööd suudavad teha. kui see ei õnnestu, siis äh, kolleeg Salafranca, kui ma sain tema sõnumist hästi aru, äh, siis me võiksime üritada resolutsiooni, resolutsiooniga kiiresti edasi minna, sest see sisaldab kõiki olulisi punkte. ideaalne oleks muidugi see, kui me juulikuus saaksime selle dokumentide paketi heaks kiita, see on väga vajalik. ja see on minu viimane kommentaar, et Euroopa välisteenistuse ellukutsemine vastavalt Lissaboni lepingule oli kindlasti keeruline. ja see arutelu viis vaakumi tekkimisele, mis puudutab Euroopa Liidu esindatust rahvusvahelisel areenil ja me peame selle tühimiku väga kiiresti täitma ning mitte keegi ei saa meist seda paremini eh, teha. ja ma veel kord eh, tänaksin läbirääkijaid äh, nii omal nimel kui ka fraktsiooni nimel. suur tänu. ma pean äh, teid teavitama, et et äh, see, et härra Kuba pidi veel tulema meie juurde, see on edasi lükatud ja ma tänan, et härra Kuba on härra Cooper mõistvalt suhtub meie ajakavasse ja nüüd äh, proua Lunatšek. suur tänu roheliste nimel, ma sooviksin samuti, enne kui ma lähen äh, detailidesse, et sooviksin tänada kolme läbirääkijat. sooviksin tänada neid selle töö äh, eest, mida nad on teinud parlamendi nimel, see on kindlasti olnud väga keeruline töö alguses mina ja meie ei lootnudki saavutada nii palju, me loomulikult lootsime nii palju saavutada ja seetõttu ma leian, et siin on mõningad äh, punktid sees, mida me ei äh, plaaninud, mida me ei lootnudki saavutada, seetõttu me leiame, et tegu on tõesti suure äh, eduga, eriti mis puudutab juurdepääsu inform-, informatsioonile. Need kaks Äh, avaldust, mida Ashton äh, kavatseb äh, teha täiskogul ja mis siis avaldatakse ka ametlikus teatajas, mis annab siis nendele avaldustele ka ametliku iseloomu, et nad ei jää tühipaljalt avaldusteks. nüüd finants instrumendid jäävad äh, komisjoni vastutusele alla, see, ma arvan, on oluline, ma arvan, et äh, see on oluline ka inimestele, kes äh, nendes institutsioonides töötavad. et siin ei tekiks finantsvahendite osas mingisuguseid vastuolusid. et arengupoliitika jääks siin välispoliitika alla, et seal võiksid tekkida mingid vastuolud finantsküsimustes nüüd inimõiguste ähm, ähm, nüüd äh, igas esinduses peaks kindlasti olema ka inimene, spetsialist, kes tegeleb ka inimõiguste küsimusega. et kõikides äh, riikides, kus on olemas Euroopa Liidu esindused äh,, inimesed saaksid minna selle spetsialisti juurde ja küsida nõu inimõiguste küsimustes. nüüd personali küsimused ja sooline võrdõiguslikkus, kuidas seda äh, tagada? ma arvan, et välispoliitikas ja diplomaatias on endiselt puudujääke eriti äh, minu meelest on äh, välisteenistus diplomaatias äh, väga vähe naisi juhtivatel ametikohtadel, et ma arvan, et see, seda olukord saaks kindlasti parandada. Kanadas on palju naisi juhtivatel ametikohtadel, no jaa, aga ainult ühes selles struktuuris siiski ei piisa. et vähemalt üks kolmandik, aga seame eesmärgiks viiskümmend, viiskümmend, igal juhul me peame tagama, et sooline võrdõiguslikkus ähm, sooline äh, võrdne esindatus oleks tagatud. samuti ka geograafiline tasakaalustatus peab olema ähm, tagatud. nüüd ÜHKP missioonide äh, korralik struktuur. see nüüd ei jää mitte ainult nõukogu vastutusalasse, vaid ka komisjonile, meie oleksime soovinud, et näiteks kriisi ohjamine oleks saanud olulisema koha äh, siin temaatikas, kuid siin on tegu uue aspektiga, mis äh, peaks Euroopa Liidu rolli rahvusvahelisel areenil äh, tugevdama ja see mis äh, tugevdaks ta rolli, on just seotud äh, kriisi ohjamise ja rahu tagamisega. Need olid siis need positiivsed äh, punktid, loomulikult me oleksime saa-, tahtnud saada ka mm, alalisi esindajaid, kuid kuid kõike loomulikult ei saa saavutada sellistes läbirääkimistes, niisiis me saavutasime väga palju, äh, suur tänu selle eest veel kord. ja nüüd ähm, ajakava küsimus. Äh, selleks, et asjad hakkaksid liikuma, siis oleks tõesti hea, kui me saa-, jõuaksime äh, kokkuleppeni juuli täiskogul. nüüd, mis puudutab finants- ja mm, personalieeskirju, siis siin tuleb läbi teha korralikud parlamentaarsed menetlused võib-olla me juulikuuks sellega lõpuni ei jõua, aga kindlasti septembriks. ja läbirääkimised äh, selles osas peavad aset leidma ka Ashtoniga, see ei ole veel tehtud, nii et aga sellegipoolest on tehtud suur samm edasi, suur tänu. suur tänu. ka parlamendiliikmed on äh, kõigest inimesed ja ka meie tagame nende inimõiguste kaitsega, kui nad töötavad teistes institutsioonides, see on nüüd Hele Tännak suur tänu. minu fraktsioonil on veidi teistsugused vaated kõigele sellele või õigemini meil on mitmesuguseid arvamusi, ikkagi tahaksin härra Brocki ja Robert Hofstadit, härra Kauterit tänada parlamendi huvide kaitsmise eest, nagu ma olen alati öelnud, sest et nõukogul on alati palju rohkem jõudu olnud äh, määramaks, kuidas välisteenistus peaks kujunema. mõned meie soovid on nüüd materialiseerunud ja ma olen teadlik ka sellest, et Baroness Ashton tahab midagi endast järele jätta ükskord ja mm, tegemist on siiski kõva pähkliga, meil ei ole ikka veel teada, millisel, mis kuupäeval see tööle hakkab, see välisteenistus optimistlikel hinnangutel oktoobris loodetavasti, aga ma olen e, kinnitust saanud uute ametisse määramiste kohta või peaaegu saanud kinnitust. E, Suurbritannia parlamendil muide ei ole üldse mingisugust e, õigust Briti suursaadikud või eriesindajad ära kuulata, aga kuigi poliitiline kontroll on siin ära nimetatud, on, tundub, et et ähm, et niikuinii on meil ju äh, ka-, kaasotsustusmenetlus, kui seda vaadelda laiemas kontekstis ja me, ja arvestada meie pädevust ÜVJP osas. huvitav on muidugi ka see, et ähm, meil peaks olema eelarve kon-, kontroll ÜJKP äh, missioonide üle, aga ma ei tea, kuidas see realiseeruks, sellepärast et nende missioonidest maksavad liikmesriigid milline võiks olla ka ÜVJP ja ÜJKP kontroll eh, eh, rahvusparlamentides eh, ma kui me nüüd tahaksime siin komisjonis kõik kontrollipädevused endale võtta, siis tundub, et et saame meie keskse rolli välis, välispoliitikas. mul on ka segatud tunded eh, stru-, selle struktuuri ülesehituse eh, kohta, ma näen, millised on eelised, aga mõned asjad on välja jäänud. välisministrid on kaasatud, see peaks olema nagu hea, aga nii palju, kui mina aru saan eh, proua Lunatšekist, kuigi ma ei näinud paberil seda, tehti ettepanek geograafiliste laudade loomise ettepanek, ma ei tea, kas see on hea, kui see siis nii, kui see nii juhtub, siis ma kahetsen seda geograafilise tasakaalustatuste kohta, ma tean, härra Sarjušvolski toetab seda mõtet, teised ka komisjonis, aga mina arvan, et tegelikult tuleb äh, väärtuste järgi inimesi tööle võtta, mitte geograafilise tasakaalu tõttu või, või soolise tasakaalustatuse tõttu. aga ma tahaksin öelda, et võrreldes äh, selle dokumendiga on tekkinud mingi ebajärjekindlus, räägitakse küll geograafilisest tasakaalustatust, aga kutsutakse Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi erikomisjoni pidama kinni kindlast koosseisust ja muide, seal ei ole ühtegi Briti ega Prantsuse liiget ja arvestades seda, et britid ja prantslased moodustavad äh, ÜJKP missioonidest enamuse, siis tundub, et mingisugust geograafilist ta-, tasakaalu ei ole. ja lõpuks konsulaarfunktsioon Euroopa välisteenistuses, see on midagi sellist, mis eh, minu riigi välisministeeriumit paneb muretsema ja, ja suured välis, välisministeeriumid üldse muretsevad, mis nende konsulaatidest saab, seda tuleks kindlasti tulevikus veel arutada. suur tänu! härra Vigenin on soovinud sõna, sest tema on koordinaator, palun. suur tänu, härra esimees, teen lühidalt. tundub, et siin on läbirääkimiste tulemuste osas konsensus saavutatud, toetame täielikult härra Gautieri seisukohti. meie arvates on tähtis see, et me peaksime aast-, tegema kõik enda poolt, et äh, asjad saaks korda juuliks. mõistan, et see on raske, kuid me oleme juba sellest rääkinud. kui juba kokkuleppele jõutakse, siis, äh, siis peab tegema kõik, et äh, Ehm, jälle need küsimused siiski ka lahendatakse iseäranis, näiteks personaliküsimused, ma arvan, et äh, teenistus võib ikkagi juba pärast suve tööle asuda. suur tänu, härra Sarjusvolski. suur tänu, härra esimees. vabandan nüüd. Äh, sest tegelikult võttis Elmar Brock juba minu märkused ära, aga äh, arvan siiski, et me peaksime oma esindajad tänama, sest nad on läbinud väga keeruka protsessi, äh, keerulise äh, vastaste, keeruliste vastaste vastas. ma ei tea, kui palju institutsioone neid o oli, oli seal kolm ja Elmar, sina olid võib-olla veel omaette neljas institutsioon. aga kui palju nüüd Äh, ühenduse tasandile jõuti, seda ma ei tea, kas saavutati midagi. minu meelest on edasi mindud vastutuse, poliitilise ja eelarvelise vastutuse osas, kuigi saavutatu ei ole ideaalne. kui me nüüd peaksime aga hindama, kus me enne Madriidi olime ja kuhu me oleme jõudnud pärast Madriidi, siis oleks parem üks äh, hoopis teistsugune dokument koostada. Äh, ma palusin sekretäriaadil võrrelda kolmanda mai ahveti dokumenti Madridi dokumendiga. aga muide, see pooltäis klaas on palju rohkem täis kui varem, aga ta ei ole päris täis. ma ei ole selline, sellise kogemusega kui äh, Elmar Brokk äh, peab siiski ütlema, et kuus aastat tagasi oli Elmar Brok väga ambitsioonikas, ma olen teda imetlenud alati, sest ta on alati Euroopa Parlamendi eest seisnud, kuigi see ei ole eh, ei tal ega minul kerge olnud, aga ikkagi just selle ajaloolise mälu tõttu ja selle tõttu, et ma mäletan Elmarit alati võitlevana, ükspuha kellega, alati võitles et ta oleks e-, ikka ja alati veelgi ambitsioonikam, et meil ikkagi oleks äh, ka mõjuvõimu äh, ja et me saaksime veelgi täielikumalt oma mõjuvõimu ära kasutada. olen küll positiivne, kiidan Elmarit ja Verhofstadti, tahaksin ikkagi välja tuua ka mõned puudused, mis mulle silma hakkasid poliitiline vastutus muide kannatab, kui ei ole mingeid poliitilisi saadikuid. roteeruv eesistumine Välisministeeriumis ei ole õige vastus, need, kes praktikud on ja kes on käinud kuulamistel ja ku-, ja kuulanud ära iga kuue aasta tagant, kuue kuu tagant jälle mingisuguse ministri, saavad aru muidugi, et kui öeldakse, et nad teevad omalt poolt kõik, oleks ikkagi vaja kedagi, kes oleks poliitiliselt paika pandud. nüüd äh, geograafilise esindatuse kohta ja äh, selle kohta, et kuidas vältida ohte, et äh, välisteenistus ei jääks ainult viieteistkümne liikmesriigi, vaid koha, kõigi liikmesriikide välisteenistuseks. selles osas on saavutatud edasiminek ja jälle tänu Elmarile sest meie tekstis on öeldud, et nõutakse mõtestatud kõikide liikmesriikide osalust. kuigi see võib tuleneda ka personali eeskirjadest, ühest küljest see on olemas, aga tuleb rääkida ka lisaväärtusest. uus on see, et räägitakse korrektiivsetest meetmetest, kui tekib tasakaalutus, aga sellest tuleb minu küsimus. mikspärast tänaseks on mujal ainult kahekümne viie protsendi ulatuses uute liikmesriikide töökohtade nõue täidetud? kui kolme aasta pärast on jälle ainult äh, kakskümmend viis protsenti äh, täidetud releks, siis näiteks kas äh, seda saab pidada edasiminekuks ja kui edasiminek toimub, siis mitme aasta pärast see saavutatakse. Jean Monnet ütles, et mitte midagi pole inimeseta võimalust, ini-, sellise inimeseta nagu Brock ütleksime, inimeste ja naist-, meeste ja naisteta, Jean Monnet memuaare ma ei saa küll muuta, aga ütles, et midagi ei jää kestma ilma institutsioonideta. Inglise keeles kõlab see samamoodi, ilma meeste-naisteta ei ole midagi äh, võimalik, aga ilma institutsioonideta ei jää midagi kestma. miks siis, miks mitte siis ära kasutada oma kahe tuhande neljanda aasta õigusakte selleks? kolmkümmend kuus delegatsiooni juhti viiest fraktsioonist, viieteistkümnest liikmesriigist, Saksamaast ja äh, Itaaliast, kes esindavad ka kahtesadat kuutekümmet ühte saadikut. kui komprom-, kompromiss või tähendab, hääletustulemus äh, andis kompromissi, aga see ei ole veel lõpp mina olen ise aidanud koostada personali eeskirju äh, ja Ahveti arvamust selle osas. mis te? loodan nüüd, et nõukogu järeleandmist teeb. aga poliitiline kokkulepe, kas see on äh, äh siduv, kui siduv, kas ka Lady Ashtoni järeltulija sellest kinni peab? me oleme ära kasutanud siiani institutsioonide vahelist kokkulepet, kahte määrust, mida ma nimetasin. kas neid saab ka edaspidi kasutada? ja muide, härra Tänakile tahaksin öelda, ärge vastandage teeneid, teened geograafilisele esindatusele, sellepärast et teened ei ole kunagi neutraalsed suur tänu. Äh, me muidugi võiksime jääda siia kuni üheksateist viieteistkümneni, aga äh, meil on ikka veel inimesi, kes tahavad sõna võtta. ja nüüd siis tahaksin delegatsioonide esimeestele anda sõna, härra Janjes suur tänu, härra esimees. ma ei hakka äh, sisulistest küsimustest rääkima, sest ma näen, et äh, konsensus on tõesti laiapõhjaline ja ma võin seda vaid äh, toetada, aga toetada ka seda, mida eelkõnelejad ütlesid, ma sooviksin ka läbirääkijaid õnnitleda. sotsiaaldemokraadina ma õnnitlen eelkõige ka härra Gualtierit, kes õnnitles, kes esitles meid, esindas meid ja õnnitlen loomulikult ka härra Brocki ja härra Verhofstadti saavutati rohkem, kui me lootsime. mõned olid küll skeptilised selles osas, kuidas seda teenistust ähm, euroopalikumaks äh, saab muuta, oldi skeptilised ka parlamendi rolli osas. see teema on endiselt oluline ka eelarvekomisjoni kolleegide jaoks äh, ka selles osas, kuidas ähm, välisteenistuse tegevust äh, kontrollida. delegatsioonide esimehed arutasid ka äh, ka seda, kuidas me saame delegatsioonide esimeeste konverentsile kutsuda ka härra Brocki ja härra Koltšerit, mis toimub siis seitsmendal juulil Strasbourgis, et nad saaksid ka delegatsioonide juhtidele, eh, neid on siis nelikümmend, et eh, nad esitaksid ka neid üksikasju, sellepärast et nemad on ju ka siis kaasatud välisteenistuse igapäevasesse tegevusse. härra Brock ja härra Koltšeri, eh, te selles delegatsioonis, selles komisjonis leiate kindlasti väga häid liitlasi, niisiis seitsmes juuli on see tähtpäev, on see päev, kui meie konverents toimub ja teie olete ka kutsutud sellel osalema. suur tänu, nüüd proua Lösing. vaatamata äh, parandustele, mis äh, tänu parlamendi esindajate panusele saavutati ma kuue fraktsiooni nimel ei saa päris äh, liituda selle ähm, rõõmsameelse äh, häälestatusega siin ruumis, sellepärast et ähm, Madridi kokkuleppega ähm, siiski mõned meie lootused kadusid nimelt meie leiame, et välisteenistuses liidetakse asjad, mis ei, ei peaks liidetama. meie jaoks tsiviil- ja militaarstruktuuride liitmine on mõeldamatu, me ei aktsepteeri seda ja minu meelest ei ole ka maailmas ühtegi demokraatlikku välisteenistust, kus sellised kaks valdkonda on kokku pandud. tsiviilne, tsiviilvälispoliitika peab olema eraldiseisev ja üks aspekt, äh, mida siin ei arutata, on ka äh, luureteenistuste küsimus, luureteenistuste tegevus välisteenistuse all, ma seda ei ole arutatud, aga äh, ma jätan nüüd selle kriitikapunkti, kuna ma olen seda siin pidevalt korranud. sooviksin esitada ühe küsimuse härra Brockile, et te ütlesite, et nende ringkond, kes tulevikus saavad juurdepääsu konfidentsiaalsetele dokumentidele laieneb, kas, kas sinna ringkonda kuuluvad siis ka QNGL-i fraktsiooni esindajad? suur tänu, härra Gžip järgmisena, palun. suur tänu, härra esimees suur tänu, jah, ma tahaksin liituda nende kolleegidega, kes äh, õndlesid meie läbirääkijaid äh, väga edukate tulemuste nimel. muidugi eriti tuleb siinkohal tänada härra Brocki. palju äh, oodatust, äh, loodetust on saavutatud. me oleme nendest asjadest rääkinud Ahvetis ju ühte ja teistpidi palju oleme sellest rääkinud, nii et tervitame saavutatud soojalt. palju on vastu võetud ja mina õiguskomisjoni liikmena olen väga rahul sellega, et igas äh, delegatsioonis on kontaktisik, kes vastutab vabaühendusega suhete eest see on väga oluline, see on, see on tähtis meie jaoks, eriti nende inimeste jaoks, keda taga kiusatakse või kes on inimõiguste kaitsjad raskes olukorras. Neile tuleb anda tagatisi selle kohta, et Euroopa Komisjonis on äh, mõni inimene, kes nad ära kuulab ja nendega asjadest räägib, nii et see saavutus on suurepärane tundub aga et, et sajaprotsendiliselt me ei saavutanud seda, mida me tahtsime. jääb mulje, et ei piisa soolise võrdsuse tagamisest, me tahtsime ka geograafilist tasakaalu, see on täiesti normaalne ja liitun nende kolleegidega, kes sellest juba varem rääkisid. aastal kaks tuhat kolmteist peaks siis tulema asja ülevaatamine aga mul on veel meeles, kui uued liikmesriigid liitusid Euroopa Liiduga, kehtestati üleminekuaeg tööturule juurdepääsu osas ja me teadsime, et teoorias äh, võib seda vähendada, aga tänu majandusraskustele hoopis äh, täideti täies mahus ära see üleminekuperiood. nii et mõelgem see uuesti läbi kui me juba süüvime dokumentidesse enditesse. ja natukene ka tahtsin sõnastuse kohta küsida. eriti rääkides siis institutsioonide pädevusest ja personali arvust et vältida olukorda, mida kirjeldas härra Salafranca, see teeks meie elu ikka väga keeruliseks, kui me sellega kohe ei arvesta küsimus aga raportööridele. võiks äkki täpsemalt sel-? hakkab välja nägema kas äh, kõrgem esindaja otsustab, kes esindab Troikat või on mingisugune uus koordinatsioonimeetod tulemas, mis äh, oleks vastuvõetav nii parlamendile kui ka välisministrile ehk siis eesistujariigi välisministrile või on, tuleb see troika seast. ja mul on üks märkus veel mulle tundub, et rahvusparlamendid on jäänud kõrvale kahjuks kogu sellest protsessist ja ilmselt saame suure kriitika osaliseks nende poolt. Nad on täiesti jäänud välja sellest protsessist. ja nõus olen ka selle kolleegiga, kes seda juba varem mainis. ma tean äh, sellest asjast palju, kogemusest võin rääkida nii mõndagi, olen olnud ka Äh, rahvusparlamendi saadik ja ootused on alati suured. suur tänu. suur tänu, härra Kšips. ja nüüd sõna härra Brokil. härra Brok, seitsme minutiga suudate kokku võtta? ma üritan. asi on selline, et läbirääkimiste, äh, läbirääkijate avalduses on kirjas, et iga osapool peaks nüüd üritama oma institutsiooni toetust saada. sellega on selge, et läbirääkimised ise tegelikult ei ole seaduslikult siduvad. teiseks on selge see, et seadusandlusmenetlus, mida rääkis härra Salafranca ja mis puudutab äh, personalieeskirju, et äh, neid seda, äh, seda me puudutasime läbirääkimistele ainult äh, piiratult. sest me pidime sealt ähm, ühe artikli maha võtma loomulikult on siin võimalusi ka äh, muudatuste tegemiseks. aga kui on kokku lepitud poliitilise raamistiku osas, siis ürit-, siis peaks üritama jääda selle raamistiku piiresse, et seda mitte lõhkuda, vastasel korral hakkavad seda ka teised institutsioonid tegema, nii et me peame vaatama, kus on äh, riskid. ja siis me peame vaatama, milline on meie koja suurema osa arvamus, kuidas me peaksime läbirääkimistel edenema äh, siin räägitakse siis Äh, Ahveti ja eelarvekomisjonist eelkõige. ja äh, me saame äh, neid vastavaid tekste üheskoos ainult muuta. nüüd peale eelarve küsimuste saab nüüd meie komisjon ka välispoliitika osas äh, äh, otsustusmõju. et seni me oleme saanud ainult välispoliitika osas äh, kaasa rääkida, aga nüüd me saame ka eelarve osas kaasa rääkida. siin on tegu institutsioonide vahelise lepinguga. ja seda äh, kokkulepet äh, saab muuda ainult sellisel juhul, kui kõik osapooled on sellega nõus, see tähendab seda, et seda e, lepingut ei saa muuda, muuta ilma Euroopa Parlamendita. siin on sõlmitud institutsioonide vaheline kokkulepe ja see peaks kehtima kuus, seitse, kaheksa aastat. nüüd e, kuulamine. E, siis, kui Almeida siin oli, siis me leppisime kokku, et toimuks mitteametlik äh, arutelu Albert, kuid kuid öeldi, et siin ei ole tegu sellise kuulamisega, mida leping ette näeb. kuid äh, meie saime sellegi, saavutasime sellegipoolest, et öö, äh, ähm, toimus kinniste uste taga kuulamine aga ka selle äh, kuulamise lõpuks me saime ka koostatud äh, kirja, mis sedastati kõrgele esindajale. nüüd äh, see kuus, kuuskümmend protsenti personalist oleks Euroopa Liidu alalised ametnikud ja et siin on siis osa ka ajutisi ametnikke ja, ja, ja osa on siis ka riikide poolt saadetud esindajad ja siia alla käivad ka missioonidele saadetavad ähm, äh, sõjaväelased. nii et siin on natukene mänguruumi. see mänguruum on ka teadlikult äh, kavandatud siia. ja meil on ka kokkulepe, et osa personali, osasid ametnikke saab rakendada ainult erijuhtumite puhul. niisiis, suurem osa personalist on ikkagi alalised ametnikud. ja me täna ka teavitasime härra Salafranca ka sellest fraktsiooni esimeest raportööri, ka kahte komisjoni täna hommikul teavitasime siis äh, TV- ja eelarvekomisjoni teavitasime sellest ja täna kell üks äh, teavitasin ka Rahvapartei äh, Ahveti komisjoni liikmeid. ja seda teavitusprotsessi me jätkame. ning me, ma ei arva, et me peaksime jätma pressikonverentsi ainult äh, nõukogu teha. proua Neits, suur tänu teie kommentaaride eest, ma ei usu, et me saame selle protsessi lõpetada lihtsalt resolutsiooni vastuvõtmisega. aga igal resolutsiooni me saame kindlasti sisse panna veel täpsustusi ja mõningaid äh, definitsioone äh, täpsemalt määratleda see puudutab eelkõige just eelarve valdkonda aga äh, see võiks puudutada ka näiteks seda temaatikat, mida härra Salafranca mainis. ma arvan, et sellest oleks meil abi tulevikus. ja me peame ka vaatama poliitilist aruandekohuslust liikmesriikides seda vaja ei ole teha, sellepärast et äh, sajandite läbi on äh, seal arenenud parlamendi pädevused, meie aga peame tegema rohkem tööd, et äh, saada selliseid pädevusi. ja siin on tegu loomulikult poliitiliste kokkulepetega. kes soovib saada äh, poliitilist äh, sidusust nendele avaldustele, nagu härra Šajusvolski, siis me ei saa nõuda poliitilist sidusust dokumentilt, mis ei ole lepinguga ette nähtud. me oleme alati kasutanud sellist menetlust. nimelt, kas me teeme asju kokkulepete kaudu või me võtame avalduse äh, vastu. ja kui nõukogu need mõlemad dokumendid äh, ametlikult vastu võtab, ja see avalikustatakse nõukogu otsuste hulgas, siis ma arvan, et see on äh, sidususe kõrgeim määr, mida me saame saavutada. ja, ja seetõttu me peame sellise menetluse ka lä äh, üritama läbi suruda, meil on vaja selleks poliitilist julgust. nii et kas me saame selle menetluse äh, selliselt lõpuni viia, nagu proua Naits välja pakkus, seda ma ei tea ma teeksin ka ettepaneku, et teie, härra esimees, ähm, teataksite ka, et teisipäeva on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. et seda tuleb kõike väga äh, hoolikalt teha. proua Lunatšek, suur tänu veel teile teie kommentaaride eest, tõepoolest Äh, välispoliitika ja arengupoliitika ja teised asjad ei ole mitte üksteisele allutatud, vaid nad, siin on tegu koordineerimisega, ma arvan, et siin on tegu väga mõistliku lahendusega tegu, härra Tänak. välisteenistuse algus, esimene detsember. ma arvan, et see on realiseeritav nii et see ei sõltu enam finants- või personalieeskirjadest vaid see sõltub eelkõige kahe tuhande kümnenda aasta mm, e-, eelarve parandusest. nii et me peame vaatama, kuidas eelarve paranduse menetlus edasi läheb, aga see ei ole enam meie tegevusvaldkond siin. me oleme muuseas ka äh, paika pannud ja raportööridega ka läbi rääkinud, et täiskogu otsus personali ja finantseeskirjade osas peab aset leidma peale nõukogu otsust. et kui nõukogu peaks äh, meid petma oma otsuse langetamisel, et siis meil on veel äh, võimalus öö, äh, oma meetmeid võtta me jääme igal juhul selle praeguse paketi juurde, praeguse menetluse juurde. eelarve kontroll. selle eesmärgiks on samuti ÜVJP eelarve kontroll. siin oli seni pädev vaid nõukogu. ja me teame, et siin valdkonnas sõltus ka härrasmeeste kokkulepe. aga nüüd on see väga selgelt äh, paika pandud, et äh, kogu see menetlus käib samamoodi, justkui äh, see see pädevus oleks komisjoni all. ja ÜVHP kulud on nüüd osas kolm komisjoni all meil õnnestus äh, läbi suruda see kolme voliniku äh, punkt. meie soovisime, et oleksid ka esindajad, kes äh, esindaksid nõukogu. nõukogu leidis aga, et neil on roteeruv eesistuja ja nemad peavad siis trios otsustama, kuidas esindamine käib. aga neil peab, nende tegevus peab olema alati legitimeeritud ühenduse poolt. see võib olla meie poolt artikkel kolmkümmend kolm ehk siis eriesindajate meetod. niisiis välisminister, eh, kellel on eh, eh, legitiimne mandaat olemas, tema võib siis ka esindada nõukogu. ma arvan, et sellega me oleme tasakaalu saavutanud. ma kindlasti kolleegile, kes enam siin enam ei ole, seda ka selgitan, milline on äh, äh, praegu olukord geograafilise esindatusega see on ka siin äh, tekstis täpselt kirjas, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ülevaatamisraport äh, äh, peaks üle vaatama ka geograafilise tasakaalu küsimuse. nii et ma arvan, et see on palju rohkem kui nõukogu ja liikmesriigid, kellel on siiski olemas ka vetoõigus, meile oleksid soovinud anda siit ähm, rohkem ei olekski võimalik olnud äh, saavutada nende läbirääkimiste raames. proua Lösing, Euroopa Liidul ei ole luureteenistusi ja ei ole ka öö, äh, tagamõtet või äh, ega mingisugust eesmärki mingit salaluureteenistust luua, nii et ma arvan, et sellega ma olen vastanud ka teie küsimusele. suur tänu, ma soovin tänada ka tõlkijaid ja me lahkume nüüd Eh, härra Gualtieri, te soovite sõna võtta, aga siis te peate seda tegema inglise keeles. Te soovite sõna võtta? võtate sõna siis inglise keeles. Read uh, everything just uh, a short reply to the very important point uh, made by colleague Salafranca about uh, the amendment, the role of the amendments on this, uh, on this uh,